okei okay,, friend. kallid kolleegid, jätkame oma koosoleku teise osaga ning tere tulemast kõigile osalejatele ja loomulikult ka parlamendisaadikutele. täna hommikul arutasime digitaliseerumise teemat ning seda, kuidas see muudab meie ühiskonda, meie eluviisi, tööturgu. nüüd aga äh, tuleb juttu samast asjast, nimelt globaliseerumisest, töökohtadest, mis ühel või teisel äh, moel on äh, läinud välja Euroopast muudesse maailmajagudesse. Äh, tänane seminar tööhõivekomisjonis räägib sellest, kuidas neid töökohti Euroopasse tagasi tuua ma alustan, andes kõigepealt sõna härra Raimond Torresele, kes on äh, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni teadusuuringute osakonna direktor. Teil on umbes kümme kuni kaksteist minutit sissejuhatavaks sõnavõtuks. palun, härra Torres, teil on sõna. aitäh. Äh, tere päevast kõigile mul on äh, suur au täna siin olla ning ähm, arutada seda teemat, mis on suhteliselt uus, tegemist on teemaga, mille kohta meil ei ole väga palju tõendusmaterjali, aga see teema on poliitiliselt väga oluline. ning oma ettekandes äh, juh-, juhiksingi tähelepanu mõningatele olulisematele äh, arengutele, mis töökohtade tagasituleku vallas praegu toimuvad, samuti räägiksin ka mõningatest teguritest, mis neid suundumusi mõjutavad ja räägiksin ka tagajärgedest, sellest, kas tegu on hea või halva asjaga. niisiis, me teame, et töökohtade tagasitulek äh, tähendab seda, et töö Äh, tegevus tuleb tagasi siis äh, ettevõtte päritoluriigi lähedusse, äh, tegemist on siis nii-öelda töökohtade siis päritoluriiki tagasitulekuga. meil on mitmeid olulisi näiteid selle kohta, Nestle firmast näiteks, kus töökohad on Aafrikast tulnud tagasi Euroopasse Äh, samuti äh, USA-st võib tuua näiteid, nii et, et see nähtus ei ole iseloomulik ainult Euroopa Liidule, vaid ka USA-le ja neid töökohti toovad tagasi just nimelt suured hargmaised ettevõtted. nagu ma juba ütlesin, ei ole kerge äh, nende suundumuste kohta andmeid saada, me oleme üritanud koguda kõikvõimalikke andmeid ja üritaksime nende põhjal juhtida tähelepanu mõnedele olulisematele suundumustele. kõigepealt äh, on äh, kaubanduse osakaal SKT-st vähenenud ja veelgi olulisem on see, et äh, nii-öelda töötlemist vajavate kaupade osakaal näib ka olevat langenud, nii et, et näib, et sellise, see areng on sellise langusega seotud, nimelt mõned kaubad ja teenused, mida varem valmistati teistes riikides, nüüd toodet-, valmistatakse neid siis Euroopas. see on siis areng, mis on just imeloomulik viimastele aastatele ja võib-olla see on siis üks põhjusi, miks see töökohtade tagasipöördumine, pöördumine toimub nüüd äh, teine oluline tegur on nende inimeste hulk, kes on seotud ülemaailmse väärtusahelaga, äh, ühes ülemaailmse tarneahelaga, nagu te näete, et äh, me räägime täna väga palju globaalsetest väärtusahelatest ning te täna hommikul arutasite siin uut, uute tehnoloogiate teemat ja see on kaasa toonud ka siis tootmisprotsesside killustumise nii riikide sees kui ka riikide üleselt ning huvitav on see, et kui vaadata seda sinist joont, siis see näib äh, allapoole minevat, nii et, et nende inimeste hulk, kes on seotud selle globaalse väärtuste ahelaga, on viimastel aastatel hakanud vähenema. Äh, äh, varem see joon läks ülespoole, nüüd see on hakanud langema, ei ole muidugi eh, lõplikke tõendeid, et see on kuidagi seotud töökohtade tagasipöördumisega, eh, aga eh, on siiski selge, et mõningad jah, mõningad tootmistegevused, mida on tehtud väljaspool Euroopat, neid tehakse ka praegu väljaspool Euroopat, aga mõned tootmisosad on ka Euroopasse tagasi pöördunud. veel üheks huvitavaks näiteks on välismaised otseinvesteeringud Äh, see on äh, niisiis äh, teemaga ka väga tihedalt seotud ja siin näeme jällegi suundumusi kui välismaiste otseinvesteeringud kasv hakkab langema, see kasv toimus kuni aastani kahe tuhande viie, kahe tuhande viienda aastani, nüüd on aga see tase stabiliseerunud või isegi pisut langenud. välismaist suurte otseinvesteeringute eh, hulk on vähenenud, samuti nende ja huvitav on ka see, et esimest korda paljude aastate jooksul on välismaiste otseinvesteeringute summa, mida Euroopasse tehtakse või need investeeringud, mis Euroopasse tagasi tulevad, on eh, suuremad kui need välismaised otseinvesteeringud, mis Euroopast välja lähevad, nii et, et Äh, meil on viima-, viima-, kõige hilisemad andmed on meil aastast kaks tuhat kaksteist, äh, niisiis ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli investeeringuid rohkem Euroopasse, kui läks Euroopast muudesse maailmajagudesse. Äh, jällegi, see ei ole lõplik tõend selle kohta, et töökohtade tagasitoimumine tagasitulek toimub, aga see seos võib olemas olla, sellepärast et Euroopas on rohkem tege-, tegutsemisvõimalusi Eh, siia tulevad uued investeeringud, eh, on uued võimalused, aga mingil määral jah, see võib olla seotud ka sellega, et töökohad on tulnud tagasi. ning eh, meie viimane tõendusmaterjal, nimelt vaatasime Faceti, Factseti andmebaasi, siin on andmeid väga paljude suurettevõtete kohta ja siin me märkasime ka sellist osa, et et nende kodumaiste varade osa ettevõtte koguvarade hulgas on viimasel aasta, viimastel aastatel kasvanud. see tähendab, et üha rohkem ja rohkem tootmistegevust toimub Euroopas, mitte niivõrd enam väljaspool Euroopat. ja see äh, on ka kindlasti seotud töökohtade tagasitulekuga. jah börsiettevõtted, Euroopa börsiettevõtted on suurendanud siis oma tegevust just nimelt Euroopas. minu jaoks ei ole kõik need tõendid siiski veel lõplikud, see ei tähenda veel, et meil on tegemist jätkusuutliku pikaajalise suundumusega, töökohtade tagasitulekuga, aga need andmed, mis meil on, äh, siiski kinnitavad osaliselt et äh, teatud ettevõtted on hakanud töökohti Euroopasse tagasi tooma. ja äh, niisiis äh, mikromajanduslikud suundumused näitavad, et selline asi on toimumas. ja nagu te siin näite, viimastel aastatel on siis ettevõtete kodumaiste varade osakaal kasvanud nüüd makromajanduslikest uuringutest pärit tõendid näitavad, et Äh, mina rääkisin mikromajanduslikest uuringutest, et see töökohtade tagasitoimimine tulek äh, leiab aset äh, teatud sektorites, näiteks kapitalimahukates sektorites ja mitte niivõrd tööjõumahukates sektorites ja kõrget kvalifikatsiooni nõudvates sektorites ja mitte nendes sektorites, kus on erilisi kutseoskusi ei ole vaja. nii et, et Äh, see tähendab, et, et need töökohad äh, näiteks, mis läksid Hiinasse, et need äh, põhimõtteliselt tagasi ei tule, aga tulevad tagasi töökohad just kapitalimahukates, tehnoloogiamahukates sektorites. ja enamasti puudutab see suuri ettevõtteid ja mitte väikseid. niisiis, nii palju saab praegu öelda uuringute põhjal Äh, tõeline küsimus on aga jah, äh, meil on tõendeid äh, selle kohta, et selline töökohtade tagasitulek toimub, aga minu jaoks kõige olulisem küsimus on, et miks see ikkagi toimub. mis, sest see on oluline ka poliitika kujundamisel ja ma arvan, et meil on siin kolm tegurit, mis, milles töökohtade tagasitulek on seotud kõigepealt hinnavahed Euroopa Liidu ja muu maailma vahel, eriti Hiina vahel Äh, on hakanud vähenema pisut. Äh, Hiina puhul näiteks viisteist, kakskümmend protsenti on palgad tõusnud äh, siin viimastel aastatel ja see loomulikult vähendab tootmiskulude erinevust Euroopas ja Hiinas. niisiis ja ja äh, jah, samuti on kasvanud transpordikulud, need on seotud äh, kütusehindade tõusuga ja üldse üldiselt transpordikulude tõusuga. näiteks kui vaadata siin äh, transpordikulusid sellel slaidil Äh, siis äh, siit on näha, et kui tootmine toimub tarbimiskohale äh, lähemal, siis see on palju soodsam, niisiis ka need kulud, transpordikulud, kütusekulud mängivad siin oma rolli. nii et, et nii palju kuludest ja need kulud võivad olla siis üheks mõjutavaks teguriks ja arvestada tuleb ka sellega, et Euroopal endiselt on ja see on väga oluline, vaatamata kõigele, on Euroopas täna siiski üsna suur keskklass, äh, kellel on olemas äh, ostujõud ja see on ettevõtete jaoks väga heaks argumendiks, kui nad oma asukoha üle otsuseid langetavad. nii et, et esimene tegur on siis hinnaerinevus äh, ja sellega kaasas käiv nõudlus. nüüd ka selline põhilise, põhjapanev erinevus, uus tehnoloogia Äh, uue tehnoloogia puhul on üha olulisem toota tarbijatele võimalikult lähedal, mõningates sektorites äh, tuleb väga kiiresti reageerida tarbimismudelitele, äh, näit- ja see on siis samuti oluline tegur, see uus tehnoloogia, millega tuleb arveldada ja arvestada ja Äh, ja olulised on, oluline ka see, kus toimub selle uue tehnoloogia ja uue, uute teadmiste loomine. Äh, mõned ettevõtted on toonud tootmise tagasi, eriti need sektorid, kus nõutakse kõrget kvalifikatsiooni, et äh, toota siis nende kohtade lähedal, kus toimub tehnoloogiline areng, kus luuakse teadmisi ja Euroopa täna on see koht, kus uut tehnoloogiat luuakse ja luuakse uusi teadmisi, hiljem räägin veel ka poliitilistest järeldustest sellega seoses. ning äh, viimane tegur on seotud äh, äh, sotsiaalsete probleemidega. ma arvan, et Euroopas ja ka kogu maailmas ollakse teadlik sellest, et kaupade ja teenuste tootmine peab äh, järgima teatud standardeid, tööstandardeid, keskkonnastandardeid, sotsiaalseid standardeid, sellepärast tuntakse muret ja mõningatel juhtudel võib see motiveerida ettevõtteid oma töökohti jällegi tagasi tooma. ja ka sellel äh, teguril on mõju poliitikale. nüüd kui me räägime nüüd tegevuspoliitikast, siis kõigepealt tuleb äh, küsida, et kas äh, töökohtade tagasitulek on hea või halb asi. üldiselt, kui rohkem tegevust tuleb Euroopasse, siis see on kindlasti positiivne, rohkem töökohti, äh, tavaliselt on tegu ka kvalifitseeritumate töökohtadega, kõrgtehnoloogiliste töökohtadega, nii et, et need on kvaliteetsed töökohad ja see on kindlasti hea aga mõned tegurid, mis on seotud töökohtade tagasitulekuga, ei pruugi olla äh, nii head. näiteks äh, võib-olla on see seotud sellega, et äh, nõudlus äh, mõnedes äh, arengumaades on vähenenud, näiteks Hiinas on nõudlus praegu oluliselt vähenenud ja seetõttu mõned ettevõtted otsustavad oma asukohta muuta aga see tähendab ka seda, et eksport Hiinasse väheneb, nii et, et me peame nägema kogu pilti Eh, ja ka eh, me, me ei tohi ära unustada arengumaade olulisust, eh, sellepärast et me peame hoolitsema selle eest, et ka uus tehnoloogia ja kapital jõuaks arengumaadesse, jah, Äh, töökohtade tagasitulek toob kaasa palju head, aga me peame arvestama ka äh, arengumaade väljavaadetega ja sellega on äärmiselt, et on oluline säilitada dünaamiline kliima, äh, stabiilne keskklass ja sotsiaalne dialoog, sotsiaalne stabiilsus arengumaades, see tähendab, et ikkagi tuleb teha ka investeeringuid nendesse riikis, riikidesse nüüd äh, kolm võimalikku poliitilist valikut. kõigepealt äh, asjad, mis muudaksid Euroopat atraktiivsemaks, kuidas muuta Euroopa Liit atraktiivsemaks, et töökohad siia tagasi tuleks, et majandustegevus siia tagasi tuleks äh, siin on üsna paljutki õppida, iga riik loomulikult saab väga palju ära teha et parandada näiteks infrastruktuuri, äh, luua parema infrastruktuuri, parandada haridussüsteemi, äh, to-, tehnoloogia ja teadmiste loomisele lähedal olemine on oluline ja sellises kontekstis on ka olulised inimeste oskused. niisiis äh, väga palju saavad riigid haridussüsteemi vallas ära teha, samuti on äärmiselt oluline tugeva sotsiaalse eh, õhkkonna loomine, see, selles osas on sotsiaalne dialoog eh, väga oluline ja eh, Euroopas tihtipeale tundub, et selline sotsiaalne dialoog võtab palju aega, tekitab igasuguseid probleeme, aga kui vaadata, mis toimub Ladina-Ameerikas või Hiinas, kuhu täna õhtul lähen, siis nemad unistavad sellest, et neil oleks ka midagi sellist nagu meil jah, sellega kaasnevad probleemid, aga kui on toimiv sotsiaalse dialoogi süsteem, siis see on eelis eh, Euroopa Liidu jaoks, see aitab eh, Euroopat investeeringute jaoks atraktiivsena hoida. Eh, samuti on tegevuspoliitikaid, mis Euroopa tasandil oleksid positiivsed, näiteks digitaalne tegevuskava ja Junckeri investeerimiskava on äärmiselt olulised, kui need on suunatud just nimelt Euroopa majanduse atraktiivsemaks ja töökohtade rohkemaks muutmisele. selle tegevuskava ühendamine investeeringutega on äärmiselt oluline kogu Euroopa jaoks. Euroopas praegu investeeringud ei ole piisavalt, kui vaadata investeeringute osakaalu SKT-st, see on endiselt allpool seda taset, mis oli enne majanduskriisi Äh, nii et, et meil on investeeringute puudujääk, seega Junckeri kava on oluline ja meil on ka endiselt vähe, liiga vähe töökohti, nii et, et investeeringud töökohtadesse on väga olulised. ja Euroopa peab kasutama seda edumaad, mis meil endiselt veel on, näiteks uute energiaallikate kasutusele võtmisel, taastuvenergiaallikatest võiks saada pikaajaline eelis, mis muudab Euroopa mandri atraktiivseks ja Euroopa Liidu atraktiivseks investeeringute jaoks ja aitab töökohti tagasi tuua Need on positiivsed asjad, mida saab teha. siis on ka teatud asju, mida tuleks vältida, millest võib-olla ei ole kasu, mis ei aita rohkem investeeringuid ja töökohti tuua Euroopasse. nimelt sotsiaalne, sotsiaalsete standardite madaldamine, näiteks madalamad äh, palgad, äh, töötajate õiguste vähendamine Euroopa Parlament, äh, ma tean, äh, ei taotle selliseid eesmärke, aga mõnikord võib selline kiusatus tekkida, et investeeringuid ligi meenitada, jah, äh, sellise sammuga võib küll lühiajaliselt midagi saavutada, aga seatakse ohtu see pikaajaline eelis, et ollakse äh, turvaline, stabiilne äh, ühiskond, mis on tehnoloogiale lähedal, nii et, et see hakkaks töötama vastu investeeringute siia meelitamisele ja seetõttu äh, rahvusvahelised tööstandardid ja just nimelt põhisööstandardid, põhitööalased standardid, mida ILO edendab, on Euroopas väga olulised, ma loodan, et need standardid säilitatakse. ja veel üks viis, kuidas töökohti tagasi ei too, on maksukonkurents. jällegi loomulikult tekib kiusatus Ähm, maksude vallas konkureerida, et saada rohkem inves-, investoreid, aga tõendid tegelikult ei, ei tõesta, et see oleks edukas pikaajaline strateegia, pigem äh, teeb see, äh, tekitab see probleeme äh, teiste valdkondade hariduse ja muu rahastamiseks, mis meil Euroopas vaja on, nii et, et see ei ole rahuldav pikaajaline lahendus ja näiteks investeeringute konkurents Eh, kus Euroopa peab kõnelusi eh, näiteks USA-ga, et eh, kaitsta investeeringuid rohkem, kui võib-olla isegi vaja. jah, investorid vajavad kaitset, aga kui see kaitse on rohkem, kui tegelikult vaja, jah, siis loomulikult võib see kaasa tuua rohkem investeeringuid aga äh, see võib jällegi vähene, vähendada äh, osalusel põhineva ühiskonna rolli, mis on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit saaks olla konkurentsivõimeline. ja sellega ma oma sõnavõtu lõpetasin ja ma arvan, et ka minu kümme minutit on läbi, tänan tähelepanu eest. Thank you, suur tänu järgmisena annan sõna härra Tooni Kaldeirale, kes on Kaldeira äh, Limited ettevõtte tegevjuht ja teie esindate siis eh, nii-öelda tõelist maailma, rääkige siis meile, kuidas seal elada on. suur tänu, proua juhataja, meie tõesti oleme nüüd päris maailmast tulnud külla teile. tegemist on väikese tootmisettevõttega, mis asub Liverpoolis Ühendkuningriigis ja tahaksin siis äh, kuulajatele täna rääkida sellest, kuidas tegelikult meie kontekstis juba äh, tulevad töökohad tagasi Euroopasse ja loodetavasti see jätkub ka tulevikus. ja annaksin siis äh, lühikese ülevaate meie ettevõttest, et inimesed saaksid aru, millega meie ettevõte tegeleb ja et miks me otsustasime mõned töökohad tuua tagasi Hiinast, äh, meie puhul siis konkreetselt Ühendkuningriiki, ja tahaksime siis liikmeid ja saadikuid aidata aru saama asjadest ka meie vaatevinklist. ja äh, võib-olla anname nii mõtteainest ka valitsustele natukene taustinfoks, siis ma lõin äh, meie ettevõtte üheksakümne esimesel aastal kasvasime väga kiiresti väga väikesest äh, turuettevõttest äh, äh, turu juhtettevõtteks, teeme patju põhimõtteliselt, tekstiilfirma siis ühesõnaga. kahe tuhande kolmandal aastal oli meie positsioon Ühendkuningriigis väga-väga tugev. kahe tuhande viie, kolmandal aastal käisime me ülemaailmist ülemaailmsetel näitustel ja siis saime seal teada, et Hiina võetakse WTO-sse ja nende müügihinnad olid äh, odavamad kui meie sisseostuhinnad ja seega meie ettevõte ei oleks saanud nendega konkureerida ja seega oligi meie jaoks valik väga lihtne, kas viime oma ettevõtmise üle Hiinasse või paneme uksed kinni, langetasime toona strateegilise otsuse, avasime oma äh, ettevõtte osa siis ka Hiinas, sulgesime ühe Ühendkuningriigi tehase ja teise hoidsime siis käigus. Äh, Inglismaa tehas äh, elas üle globaliseerumise ja sellega kaasnevad rünnakud turule, me Äh, valisime siis kõrgema kvaliteediga toodete teenimise, nii, tegemise, nii nagu väga paljud ettevõtted, et läksime üle siis teisele äh, kate-, klassile ja äh, loomulikult see, et see, et meie ettevõte elas üle, see oli tegelikult seotud ka sellega, et me rääkisime sedasama keelt, mis oli selle riigi keel, kus me olime, me teadsime, milline on ärikultuur, sama ajatsoon, Äh, valuuta ja nii edasi ja avasime ka Ühendriikides äh, oma äh, tehase, vabandust, oma esinduse, kes müüb siis nii Ühendkuningriigi kui ka Hiina tehastest toodetud. ja slaidid on suhteliselt väikesed ja ega te seda vist väga ei näe, mis siin kirjas on, aga meie jaoks oli pöördepunktiks aastad kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, kui sai üle esimene ülemjastumise faas ja tuli peale teine faas siis sai meile selgeks, et hinnad Hiinas kasvasid palju kiiremini kui äh, Inglismaal ja mujal Lääne-Euroopas. ja äh, Euroopa on nüüd äh, sellest aastast alates järjest konkurentsivõimeliseks muutunud. ja see on fakt, mis poliitikutelt on läinud, on jäänud kahe silma vahele. Euroopas tõesti on saanud tegelikkuses konkurentsivõimelisem, kui võiks arvata ja selleks olen ma toonud siia kaks graafikut. kõigepealt esimesel graafikul on näha äh, palgaskaala siis Hiina äh, linnades töötavatel töölistel, nad on kümnendi jooksul neli korda on äh, nende palk suurenenud ja oluliselt on viimase kümne-viieteistkümne aasta jooksul ka äh, hinnad tõusnud ja seega on tooted ja teenused Hiinas täna palju kallimad kui kümme aastat tagasi. siin on nüüd näha, et äh, meie enda tööjõukulud Hiinas on äh, samuti äh, lakke läinud, härra Torres juba rääkis seda, mida tööjõuühik maksab Hiinas, meie tegutsesime Xinjiangis, mis on Shanghai all Hiina idaosas, idarannikul seal on nelisada protsenti kümnendi jooksul meie tööliste palgad tõusnud. kui me kahe tuhande kolmandal, kahe tuhande neljandal aastal Hiina oma tootmise üle viisime, teenisid meie Hiina kolleegid ainult kümme protsenti Ühendkuningriigi töölistest, nüüd äh, kolmandik, äh, nelikümmend protsenti vastavalt vahetuskursile. graafikud näitavad vasakpoolne seda, et Hiina majandus ja öö, äh, öö, äh, potentsiaalse palgamäär öö, äh, on tõusnud kakssada nelikümmend protsenti, kakssada nelikümmend protsenti on siis aastatel kaks tuhat ja kaks tuhat kaksteist Hiinas palgad tõusnud ja sellest ajast peale on need tõusnud veelgi kiiremini, parempoolne slaid näitab seda, et palju maksab tööjõuühik euroalas ja siin on need arengud olnud suhteliselt stabiilsed nii et kokkuvõttes on Hiina töölised meie jaoks täna palju olulisemad ja tegelikult lõhe palkade vahel praegu väheneb. nüüd ähm, tulu teenimise seisukohast olid meie jaoks olulised ka vahetuskursi määrad, seitsme aasta jooksul on äh, euro kolmkümmend neli protsenti äh, kukkunud äh, RMD-ga võidel, võideldes, võrreldes ja see tähendab seda, et Hiina tooted on meie jaoks veidi vähem konkurentsivõimelisemad. Te näete siis seda, et Euroopa suunas on see asi hakanud liik-, kalduma, Euroopa on täna palju konkurentsivõimelisem kui aastakümmend tagasi mida meie ettevõte siis ette võttis, me reageerisime äh, trendile turgudel, me vähendasime oma Hiina tehase suurust, see on täna palju väiksem kui varem, ja hakkasime siis vaikselt äh, mõned töökohad, mõn-, mõne, mõningaid töökohti tooma tagasi äh, Ühendkuningriiki ja seega meie tehas seal on kasvanud, Hiinas kahanenud. kuivõrd äh, tegemist on väga dünaamiliste jaeklientidega, kes on meie peamised kliendid, peame me lähtuma nende elustiilist, näiteks mõned meie kliendid tahavad oma tooteid Shanghai'sse saada, teised tahavad neid eh, Liverpooli saada, nii et me ei räägi kogu tootmise eh, Inglismaale tagasiviimisest, vaid eh, pigem sellest, et kuhu see peaasjalikult koondub ja koondub praegu peaasjalikult Euroopasse. meie ettevõtte taolistel ettevõtetel on väga tõsiseid probleeme, aga tõin mõned välja, mis on olulised võib-olla saadikutele. loomulikult on öö, väga paljudes Äh, riikides äh, pädevus lihtsalt kadunud, äh, töökohad läksid mujale, ka tehnoloogia läks tagasi ja seega selle taastamine on raske. ja ilmselt täna räägitakse siin veel mitu korda sellest, et oskused läksid kaduma, kui itta suunduti oma tootmisega. paljud ei saa võib-olla aru sellest, kui oluline on tootmises tarneahel ja meil on tarneala ahel üsna mahukas, tekstiilitööstus eh, kahe tuhandendate aastate alguses peaaegu täies mahus kolis eh, mujale Aasiasse ja seega väga paljud eh, meie tarneahela olulised lülid kolisid samuti minema ja arvestades seda, et just praegu on üle, oleme üle saamas äh, suurest panganduskriisist ja väga paljudele pankuritele äh, seni olnud suhteliselt äh, vastuvõetamatu äh, idee padjaõmblejatele raha anda Liverpoolis. kui ma nende poole pöördusin, ütlesid nad mulle, et leia midagi etemat. nüüd teie jaoks, liikmete jaoks. ma olen siin kokku võtnud väikese ettevõtja manifesti selleks, et aidata poliitikuid äh, üle terve mandri, mõistmaks seda, et mida äh, tahavad näha väikesed ettevõtted äh, abina valitsustelt ja mina panin siia kirja esimesena selle, et Euroopa peab endale seadma kõrged sihid, Euroopa tahab äh,, peab tahtma seda, et äh, meil kujuneks välja selline piirkond, kus oleks kõige parem äri teha, me loomulikult tahame et meid motiveeritakse, et me saaksime oma tulu kiiresti kätte, aga kõige rohkem me tahame me seda, et me oleksime konkurentsivõimelised ja et me saaksime teha seda, mis, mida me oskame. ja siis tuleb luua stabiilne majanduslik keskkond, see tähendab stabiilset riigi rahandust, sellepärast et niimoodi me saame teha investoritena pikaajalisemaid otsuseid töökohtade tagasitoomise kontekstis on see väga oluline, nii nagu Torres, härra Torres ütles, see ongi kõigepealt ilmselt kõige kapitalimahukam osa sellest projektist. ärikeskkond peab olema ettevõtlust soosiv, me peame veenma ettevõtteid, et on kasu sellest, kui tullakse koju tagasi, seega peab olema maksuseadusandlus äh, selline, et maksud on äh, võimalikult äh, madalad äh, ja et see süsteem on lihtne, mitte et me ei taha siin orjastada oma naabrit, aga et see süsteem oleks siiski lihtne ja, ja maksukoorem kerge. ja Ühendkuningriik on olnud siin eeskujuks teistele, sellepärast et me oleme selgelt välja öelnud, et Ühendkuningriigis oodatakse ettevõtlust, ja sama peaks äh, olema see, niimoodi peaks olema see ka teistes liikmesriikides ja me loodame, et tekib Euroopas siseturul mingisugune sisekonkurents ka tänu sellele, et tulevad teistest riikidest ka ettevõtted tagasi. Äh, poliitikud võivad lootusi seada, ootusi seada ja harida äh, Ähm, tarbijaid kodus, äh, väga paljud küsivad, et kuidas me saame Hiinaga üldse võrrelda, Hiinas on kõik odavam kui Inglismaal, kuidas võidelda, tegelikult me saame nendega konkureerida ja väga edukalt ja on väga oluline, et kõrgelt tasandilt valitsused ähm, saaksid sellest aru ja saadaksid selle sõnumi laiali ka oma valijaskonna seas praegu kindlasti juba Euroopa ettevõtted, kui nad on korralikult üles ehitatud ja toimivad hästi, saavad konkureerida Hiina ettevõtetega. on oluline see, et äh, poliitikud saaksid aru murdepunktist, mida ma siin silmas pean, see on see punkt, kus ettevõte otsustab, et on nüüd õige aeg äh, tuua tootmine tagasi koju ja äh, valitsused, valitsusametid peaksid aitama veenda äh, ettevõtjaid selles, et, et koju tulekul on mõtet, see on väga oluline punkt, sest üsna nii on, üsna tihti on nii, et kui tul-, ettevõtted tulevad tagasi, tulevad ka tarneahela teised osad ja seega mitu kärbest ühe hoobiga, mitte ei looda siis töökohti läbi selle, et ettevõtlused tulevad tagasi, ettevõtlus tuleb tagasi, vaid äh, ka tarneahela osades taastatakse töökohad. see, et meie oleme uuesti tegutsemas Inglismaal äh,, Äh, on toonud kaasa selle, et meie tarnijad on saanud ka oma tööd jätkata. Äh, me oleme toonud äh, disaineritele tööd juurde, edasimüüjatele tööd juurde, vahendajatele töö juur-, tööd juurde. nii et ühe ettevõtte tulekuga tuua, tuuakse ja luuakse väga mitu töökohta, sellest on, tuleb aru saada ja juba rääkisin sellest, et investeeringud on väga olulised, tuleb kõikidele ettevõttele luua tingimused selleks, et nad saaksid õitseda koolitus, äh, praktikakohad, taastada need oskused, mis on kadunud vahepeal. kindlasti tuleb motiveerida ettevõtteid, tuleb aidata ettevõtteid mõistma seda, et on mõtet see asi ette võtta, tuleb neid aidata. üheksal juhul kümnest nimelt Euroopa ettevõtja kui Euroopa korporatsioon tegelikult eelistaks äh, toota kodus ja need võib-olla lihtsalt natukene vaja utsitada. aga mis on väga oluline, millest äh, parlamendiliikmed äh, peavad olema teadlikud selles, et potentsiaal töökohtade tagasitoomisele on suur, kui see lõhe palkade vahel väheneb tulevikus. Äh, Hiinas muidugi praegu on majanduslik olukord natukene raskem, aga ma arvan, et see on lihtsalt võnge ja et Hiinast äh, saab tulevikus järjest kallim riik ja et nende hinnad ja palgad äh, tõusevad kiiremini kui Euroopas. Caldeira Ameerika ettevõtte jaoks on oluline, et TTIP võetaks vastu. me oleme välja vahetanud öö, oma tooted äh, jaemüüjates, jaemüüjate juures Inglismaal toodetega, mis on toodetud Inglismaal, kui me saame teha seda lihtsamalt, äh, väiksema tollimaksuga, äh, siis looks see lisatöökohti Ühendkuningriigis ja looks lisatöökohti meie tarnijatele nii et eh, sellest oleks palju kasu ja mul on nüüd lõpuks ka üks küsimus kõigi jaoks. mina olen veendunud selles, et töökohad tulevad tagasi, tulevad tagasi praegu, ma olen näinud seda oma ettevõtte puhul ja oma riigis. aga küsimus öö, eh, delegaatidele on see, et kas teie olete valmis selleks, sest mulle tundub, et mõned riigid ei ole valmis selleks, et töökohad tagasi tulevad ja on väga oluline, et te mõistaksite, et eh, see leiab praegu aset ja need, kes sellele kõige kiiremini reageerivad, kõige paremini reageerivad, võidavad sellest kõige rohkem. aitäh! suur tänu, härra Caldeira! järgmisena annan sõna härra Manuel Garcia Salgadole, kes on äh, riikliku metallitöötajate föderatsiooni peasekretär, nii et tekstiilitööstusest metallitööstusesse nüüd üle sõna on teil. Muchas gracias, buenas. suur tänu teile, tere päevast. väga suur äh, rõõm on ähm, teie äh, komisjonis Euroopa kodanikuna Euroopa Parlamendis sõna võtta. näited, äh, mille ma toon oma ettekandes, liiguvad vastassuunas kui see, mis enne kuulsime, sest Hispaania tööjõureform suruti läbi kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ning hiljem selgus, et see on, oli Euroopa Keskpanga suurepärane mõte ning Euroopa Komisjon äh, võttis selle Euroopa Keskpangalt üle ning äh, Hispaania valitsus viskas äh, prügikasti oma valimisprogrammi ja võttis üle kõik nõudmised, mille esitas äh, Euroopa Keskpank. ning sellel on äh, siis need tagajärjed, mis äh, on olnud, vaatame selle arvudes üle. esimene tagajärg on see, et et äh, ravikindlustussüsteemist on paljud inimesed välja olnud sunnitud astuma kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, alates on kadunud üle neljasaja tuhande töökoha. ning selle tagajärjel äh, üks neljandik äh, tööd, töökohtadest on ajutisete, ajutiste lepingutega ja seda sellepärast, et lihtsalt muid võimalusi ei ole. eriti puudutab see noore, noori inimesi neljandik äh, noortest töötab tunniste äh, töölepingute või päevaste töölepingutega, kakskümmend kolm protsenti äh, töölepingutest on ajutised töölepingud. see tähendab seda, et õigustega töökohti kaob aina rohkem ära ning ähm, töö, loodavad töökohad on väga halbade töötingimustega ja samuti vastu töötajate tahtmist osalise tööaega töökohti tuleb aina juurde. kuuskümmend üks protsenti neist, kes osalise tööajaga töötavad, teevad seda vastu oma tahtmist, sest nad lihtsalt ei leia mingeid muid võimalusi oma tööd teha. seega tegemist on ka eh, Hispaania tööturu struktuurilisele probleemiga neljandik töötajatest äh, töölepingutest äh, on ajutised töölepingud, nagu ma ütlesin seda ja äh, hoolimata sellest, hoolimata sellest, et teoreetiliselt oleks pidanud olukord parema tööturul on, on kakskümmend kolm kuus koma kuus protsenti endiselt, on üldiselt ajutised töölepingud ning äh, kui me vaatame neid, kes on praegusel hetkel töötud, siis praegusel hetkel on kaks koma kaks koma kolmkümmend seitse protsenti. Need on andmed, mis on pärit kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulikuust. Need kaks koma kaks koma kolmkümmend seitse protsenti töötute arv Hispaanias. see on loomulikult kaasa toonud ka ähm, töötavate vaeste arvu kasvu, inimeste arvu, kes isegi kui nad tööl käivad, ei saa oma eh, põhivajadusi kaetud, eh, neil ei ole võimalik eh, selle raha eest ära elada. vaesust on aina juurde tulnud ning sellist vaesust on umbes kakskümmend protsenti praegu Hispaanias. noorte tööpuudus on enam-vähem sama suur kui varem, kui reformijärgsel ajal ning praegusel hetkel, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulis oli nelikümmend üheksa koma kaks protsenti ning äh, teiste sõnadega ähm, viiskümmend pooltest, no üle poolte noortest on äh, praegusel hetkel äh, tööta ja, ja seda Äh, võtmata arvesse, kui paljud on lahkunud Hispaaniast mujale Euroopasse tööle ning kui palju immigrante on lahkunud näiteks tagasi läinud oma kodumaadele Ladina-Ameerikas. ning äh, pikaajalisi töötuid aasta, kaks aastat töötud olnud on kogu aeg kasvanud, praegusel hetkel kaks miljonit äh, töötajat ei saa mitte mingisugust toetust, sest äh, tööabi, töötu abiraha on samuti langenud või ära kadunud, pikaajalisi töötuid on kaks korda rohkem juurde tulnud selle aja jooksul ning äh, see tähendab siis äh, seda, et äärmise vaesuseni sotsiaalse hüljatusi on ja see kõigest üks samm, neil inimestel ei ole enam mitte mingisugust lootust tööturule tagasi tulla. ning äh, siin on seda selle graafiku peal näha ehk siis eh, neid, kes eh, mingisugust sotsiaalabi ei saa, eh, on aina rohkem, samas kui abivajajaid tuleb juurde. töölepingud kestavad kas kaks kuud või vähem ja seda ka valdkondades, kus varem tööpuudus või ebakvaliteetsed töökohad ei olnud probleemiks äh, näiteks tööstuses äh, on see tekkinud, äh, see probleem on seal tekkinud tööstuses, ehituses ning see tähendab seda siis, et, et ebakvaliteetsed töökohad tööstuses, need on kaks korda rohkem kui varem. seda näeme ka selle graafiku peal näeme et, et eh, üheksakümmend üks protsenti töölepingutest tööstuses eh, on eh, ajutised lepingud, alalisi lepingud on üheksa protsenti, see tähendab seda, et nad on kuus protsenti juurde tulnud kahe tuhande kümnendast aastast alates. ning neljandik neist lepingutest kestavad vähem kui nädala neid oli varem seitse protsenti ning äh, nüüd kakskümmend kaheksa protsenti, selliseid vähem kui nädala kestvaid lepinguid. ning äh, töötingimuste kvaliteedi langemine on seotud äh, ka hooajatöödega kolmekümne esimesel augustil ka, ka kadus kakskümmend üks koma tuhat kuussada seitsekümmend üheksa töökohta kunagi varem pole ühel päeval nii palju inimesi tööst ilma jäänud, miks just praegu, sellepärast et lepingud on halvad, samuti hooajatöölisi võetakse eh, tööle, samuti puudub ka eh, selline, see tingimused, mis aitaks stabiilseid töökohti juurde tuua ning lisaks eh, sellele ka no näiteks on võimalik eh, teha nii, et eh, hooajatöölised ei ähm,, nädalavahetusel ei töötaks, eh, nende lepingud ei kehti nädalavahetusel, see tähendab seda, et nende pealt ei pea sotsiaalmaksu maksma. millised on alternatiivid või ettepanekud? meie arvame selleks, et seda olukorda muuta teha Euroopast see, mis ta peaks olema oma sotsiaalmudeli järgi, mis oleks tasakaalustatud, oleks konkurentsivõimeline, siis me ei saa võistelda selles, kes kõige rohkem äh, palku äh, madalamaks teeb. kakskümmend protsenti on äh, töötajate palgad praeguseks langenud. loomulikult on alati riike, alati piirkondi maailmas, kus palgad on madalamad kui Euroopas. kui mitte Bangladeshis, siis Afganistanis äh, või kusagil mujal. Euroopa mudel äh, on äh, meie jaoks oluline, usume, et Euroopa peab teistsugune välja nägema. see tähendab seda, et meil on vaja toetada aktiivset tööstuspoliitikat ja seda nii riiklikul kui Euroopa tasandil. meie tegevus peab olema koordineeritud, selle ettepaneku tegime juba Euroopa Ametite Ühing, Ametiühingute poolt tükk aega tagasi. samuti tuleb toetada keskkonnatööstuse arengut, puhta, puhaste energiate kasutuselevõttu, teadusuuringuid, innovatsiooni, arenguküsimusi, eh, investeeringuid eh, taristutesse, sotsiaalse dialoogi, samuti kollektiivsed, eh, kollektiivlepinguid ning samuti ka Eh, töötingimuste ja seaduste harmoneerimist. on oluline, et me samas majandusruumis, samas eh, rahandusruumis eh, on meil erinevad tingimused tööturul. samuti ei tohi unustada investeeringuid väljaõppesse, haridusse, koolitustesse ehk siis innovatsioon peab olema lisandväärtus, Euroopa potentsiaali lisandväärtus võrreldes ülejäänud maailma piirkondadega. kui Euroopa oma sotsiaalse mudeli välja vahetab ning üritab halvendada töötingimusi, üritamata eh, säilitada sotsiaalse dialoogi eri osapoolte vahel, siis eh, ta lööb ise endale naela eh, kirstukoonde ettevõtted, mis toimivad, on need, kes eh, toetavad oma töötajaid, aitavad neil paremini eh, rohkem toota ja samuti aitavad eh, neil paremini tundma õppida oma ettevõtted. et sest töötaja on ju sama huvitatud sellest, et ettevõte hästi toimiks, kui ettevõtja ise et äh, ta saaks kindel olla, et iga kuu lõpus viib ta piisava suur, äh, suure hulga raha koju, et oma perekonda üleval pidada. seega ehm, praegu äh, halvad töölepingud, madalad palgad toodavad halbu töötajaid, nad ei too uusi töökohti, nagu oleme seda näinud, samuti ei suudeta lihtsustada ei majanduse olu, majandusliku olukorra parandamist ega ka samuti sotsiaalse olukorra paranemist. Eh, vaid eh, tuleb teha kõik selleks, et, eh, et sotsiaalne olukord paraneks ja seda saab teha ainult innovatsiooni teadusuuringute alal. Junckeri plaan on hea algus, sellest aga ei piisa. loomulikult Euroopa mudel peab aluseks võtta tasakaalustatud lähenemise inimeste heaolu, ei saa lubada äh, et äh, inimestel ei ole võimalik loota parema tuleviku peale, pole võimalik et, et viiskümmend kolm protsenti elanikest on äh, töötud. Äh, nende panus, nende teadmised ühiskonda jäetakse kõrvale. see Euroopa sotsiaalset võimekust tõsiselt vähendab ning see tähendab seda, et meie teadmised kaovad, samuti kaovad ka meie võimalikud panused riigi majandusse. aitäh! aitäh nende sõnavõttude eest. Need ei olnud eriti optimistlikud, aga äh, me peamegi olema realistlikud, alustama realistlikult ja vaatama, kuhu me välja jõuame. Äh, mõned äh, kuulajad on juba sõna palunud ning annaksin kõigepealt sõna Maria Arenale ei, siiski. vabandust, Eduard Martinile kõigepealt, palun. Äh, aitäh, äh, lugupeetud äh, esinaine ja aitäh ka kolmele esi-, esinejale. jah, mul on tõesti tõendeid selle po-, kohta, et Euroopa peaks olema ikka Euroopa ja minul on väga hea meel selle kohta, et teil on ka esinevaid tõendeid selle kohta, kuivõrd oluline on sotsiaalne dialoog, kuivõrd see aitab luua rikkust. me ootame, oleme viimasel ajal väga palju olnud tunnistajaks sellele, kuidas just nimelt töömaailma on häbimärgistatud, on räägitud eh, sellest, eh, mida teha selleks, et ettevõtted Euroopasse tagasi tulevad. Eh, jah Äh, te tõesti oskate Euroopat väga hästi müüa, teie äh, äh, sotsiaalne ja majanduslik ning maksumudel on tõesti üks argument, millega väljal Euroopat müüa, sotsiaalne stabiilsus, maksustabiilsus, majandusstabiilsus. kui mina oleksin ettevõtte juht, siis minu jaoks oleks see ideaalne koht, kuhu ma investeeriksin aga tavaliselt äh, on probleemid peidus üksikasjades, äh, aga üksikasi oli see, et me oleme sattunud sellesse lõkku, et paljud äh, leiavad, et majanduskasv on püha ja see on saavutatav ainult, kui vähendada tööjõu maksumust. kui vaadata näiteks Hispaaniat, kus sisuliselt on hävitatud töötajate õigused ähm, ja nüüd öeldakse, et Hispaanial läheb paremini, aga millisest Hispaaniast on juttu, see on ju finantssektori ja kõige rikkamate Hispaania. aga kuidas on lugu kodanike ja töötajate Hispaaniaga? ma arvan, et meie kolleeg Hispaaniast näitas, kuidas lugu on Äh, rohkem kui viiskümmend protsenti noortest on töö, tööta. mina äh, küll ei saa uhke olla äh, selle üle, et et eh, kahe tuhande kümnendast aastast alates on eh, tööhõive määr kahe korra vähenenud, et töölepingud on muutunud ebakindlaks, see ei ole tõestine Euroopa eh, ning mina tõesti toetan seda, mida ütles Hispaania kolleeg, Euroopa peaks tegutsema teistmoodi ja tegema teistmoodi ja panustama sellele, mida ütlesid mitmed esinejad, näiteks härra Caldeira Euroopa on üha enam konkurentsivõimeline Eh, vaatamata kõigele eh, eh, peame me tegema jõupingutusi koolituse vallas ja täiendõpe on äärmiselt oluline, see on meie oluline kapital ja mis puudutab Hispaania mudelit, kui me muudame töökohad eh, üha ebakindlamaks, siis see mõjutab kogu riigi konkurentsivõimet. Eh, see langeb keskpikas perspektiivis, eh, sellepärast et kui töökohad on kehvad, siis te ei leia enam inimesi, kes nendele töökohtadele sooviksid tulla. jah mm, Äh, kõikidest sõnavõttudest jäi kõlama see, et meil on investeeringute kriis, äh, ju probleem on juurdepääsus äh, laenudele, rahale. viimastel kriisiaastatel on kõigile selgeks saanud, et niimoodi enam lihtsalt edasi minna ei saa ja seda rõhutas ka ILO esindaja, sest me peame tegema kõik selleks tõesti, et tagada investeeringuid ning see on see tegelik maailm, milles me praegu elame. Eh, kogu meie poliitika, sealhulgas ka Junckeri kava, kuigi see läheb õiges suunas, on suunatud lihtsalt investeeringute taganemisele, aga meil on vaja ka teisi, me tahame anda igasuguseid garantiisid, öelge, ütleme, et tulge investeerige siia, sest mingeid riske ei ole Äh, aga äh, selle tulemusena töömaa, töötajate maailm satub ohtu, kaovad sotsiaalsed õigused ja nõnda edasi ja niimoodi asjad enam edasi minna ei saa äh, nii et, et sinnani oleme praegu jõudnud ja tahaksin tänada härra Caldeirat, kes ütles, et Euroopa on üha rohkem konkurentsivõimelisem seda tingimustel, kui säilitab oma väärtused, kui investeeritakse infrastruktuuri, digitaalsektorisse, haridusse Äh, mul on lihtsalt kahju, et me ei kõnele või ei ole äh, piisavalt kõnelenud Euroopast, äh, keskkon-, kus hoolitakse keskkonnast, kus võidetakse kliimamuutustega, sest see on ka üha enam oluline konkurentsivõime tegur, nii et, et ma arvan, et me peaksime hoolitsema selle eest, et Euroopa ka keskkonna vallas, taastuvenergia vallas oleks endiselt esirinnas Eh, ning me peaksime eh, aitama ka tööstusel siis eh, tagasi tulla. niisiis, aitäh! nüüd annan sõna proua McIntyre'le. aitäh! minu arvates olid kõik kolm sõnavõttu tõesti väga huvitavad ma olen väga tänulik härra Torresele eh, selle eest, et ta esitas meile statistilist infot ning juhtis eh, tähelepanu tõenäolistele suundumustele, eh, e-, kuigi meil ei ole veel piisavalt teaduslikke tõendeid nende kohta. Te juhtisite tähelepanu nendele suundumustele, et üha rohkem on tootmine tagasi Euroopasse, üha rohkem investeeringuid tuleb Euroopasse, kui Euroopast lahkub ning minu arvates on see tohutult julgustav. mulle tõesti eh, meeldis eh, Tony Caldera sõnavõtt, ta rääkis sellest, kui edukas tema ettevõte on olnud ja, ja eh, ta rääkis sellest, kuidas ta on töökohad Euroopasse tagasi toonud ja antud juhul on need töökohad tulnud tagasi Ühendkuningriiki. ma arvan, et tema manifest selles osas, kuidas selliseid arenguid toetada, on äärmiselt huvitav härra äh, Salgado, teie masendasite mind ja ma äh, hakkasin mõtlema, et mul on Hispaaniast väga kahju, sellepärast et äh, selles Euroopa osas, kust mina pärit olen, me näeme, kuidas töökohtade arv kasvab ning me oleme samuti tunnistajaks äh, sellele et, et kaks koma kaheksa protsenti on palktase kasvanud ja äh, üha rohkem inimestel on tööd, nii et, et mul on väga kahju, et teie kogemused Hispaanias ei ole samasugused. Äh, ma võin teile öelda, et asjad ei pea olema nii, nagu nad on Hispaanias kui me mõistame, kuivõrd oluline on ettevõtete aitamine, ettevõtjate aitamine, mitte nende takistamine ja nende bürokraatiaga lämmatamine. ma arvan, et me saame aidata neid ettevõtteid, mis tahaksid tuua töökohad Euroopasse tagasi. mina äh, armastan iseäranis härra Timmermansi, komisjoni asepresidenti, tema on sotsiaaldemokraat ja mina olen konservatiiv. Äh, jah, ta on sotsiaaldemokraat, aga ma olen vägagi nõus tema lähenemisega ja tema nägemusega paremast õigusloomest, äh, mille läbi me saame ettevõtjatele anda rohkem aega selle töö tegemiseks, mida nad tahtsid teha. Äh, kolleegid mäletavad äh, seda näidet pagarist, kellel oleks vaja rohkem aega leiva küpsetamiseks kui igasuguste paberite täitmiseks. nii et, et jah, võib-olla kõnelejatel on äh, midagi selle kohta öelda, kuidas nende äh, arvates parema õigusloome tegevuskava saaks kaasa aidata töökohtade Euroopasse tagasitoomisele. ja samuti tahaksin lühidalt äh, käsitleda innovatsiooni teemat, ma olen vägagi teadlik, et meie seadusandjatena peame olema ettevaatlikud ja ei tohi innovatsiooni lämmatada Äh, võib-olla peaksime äh, paika panema, mida me tahame saavutada ja mitte selle, kuidas seda konkreetselt saavutada. kui muutuda liiga normatiivseks, äh, siis ei ole innovatsioon enam võimalik, uutmoodi mõtlemine pole enam võimalik niisiis minu arvates on väga oluline, et me kasutaksime hästi ära Horisont kaks tuhat kahekümne eelarvet, meil on kaheksakümmend miljardit eurot viieaastase perioodi peale. ning üks äh, asi ei ole selles, et me ei tee ainult selliseid äh, puhtteoreetilisi uuringuid, kuigi need on ka olulised, aga me peame pöörama tähelepanu praktilistele uuringutele, hoolitsemaks äh, selle eest, et tõesti abi jõuaks, teadmised jõuaksid väikeeste ettevõteteni ka, et nemad saavad seda ka kasutada Äh, sest et äh, innovatsioon on see, mis aitab neil olla konkurentsivõimeline, äh, see annab neile eelise ning muudab töökohtade tagasituleku Euroopasse tõenäolisemaks. just nimelt nende töökohtade tagasituleku, mis siit varem on lahkunud. nii et, et ma arvan, et tulevik on helge ning tahaksin meie kolmelt kõnelejalt kuulda, mida nad arvavad minu esi-, mida nad vastaksid minu esitatud küsimustele aitäh, anname neile peatselt uuesti sõna, aga nüüd kõnelejate nimekirjas on Juta Steinrück, Maria Arena, Martina Tlabajoma ja, ja Guillaume Palas. nii et, et alustame Juta Steinrückist, palun. aitäh. Eh, tahaksin kõike kolme kõnelejat tänada, et te olete leidnud aega meiega neid teemasid eh, arutada Äh, mina äh, nii äh, oma poliitilistes tegevustes, enne seda olen ka tegelenud majandusega, ettevõtlusega Äh, olen äh, kolinud ühest Euroopas äh, riigist teise oma ettevõttega, kuna seal tootmiskulud olid suuremad ja siis on jällegi ettevõtted läinud mujale Aafrikasse, Aasiasse, nüüd tulevad nad sealt Euroopasse tagasi ja nõnda edasi. üritatakse toota võimalikult odavalt Äh, vähendada muuhulgas ka palgakulusid, kui me võtame Nokia äh, näiteks Caldera firma jällegi, ma olen täiesti kindel, äh, Euroopa ettevõtted kui nad regionaalselt vastutustundlikult käitu-, käituvad, siis on väga palju häid näiteid selle kohta, kuidas nad kasumit teenivad. jah Äh, Euroopas muutub samuti tootmine odavamaks ähm, kui äh, mujal maailmas, ma arvan, et me vajame konkurentsivõimet ja konkurentsivõime on hea, kui see edendab tehnoloogiat, äh, väljaõpet, haridust ning selleks vajame avalikku, investeeringuid avalikesse sektorisse Äh, meil on vaja investeerida infrastruktuuri, heasse haridusse, tehnoloogiasse äh, ja just äh, maksumaksjate rahast tulevad need investeeringud, nii et, et me peame kaalule panema need ähm, kaks asja, sellepärast et kui meil ei ole mingeid sea-, seadusi, siis ka makse ei maksta ja see tähendab, et meil ei ole just nimelt neid vahendeid, mis on vaja, mida on vaja investeerida sotsiaalkindlustusse nii et, et äh, me peame kogu aeg vaatama tervikpilti ja mitte ainult pildi ühte poolt ja see on meie ülesanne poliitikutena ning äh, kui me räägime konkurentsivõimest Euroopas, kui me vaatame seda, siis äh, me näeme, mis toimub Kreekas majanduslikult edukad riigid Äh, on äh, palgad äh, konkurentsivõimelistes riikides on palgad suhteliselt kõrged. härra Caldera, te rääkisite, et teie toodate tarbekaupu. jah, autod ei osta autosid, neid ostavad tarbijad ja jällegi siin me peame arvestama kaalu kausi mõlema poolega, et ja andma inimestele võimalusega raha teenida. mina tahaksin esitada ühe küsimuse äh, ja võib-olla võiksid kõik kolm äh, sellele äh, küsimusele vastata, mõned vastasid juba või mainisid seda konkreetsemalt. ja härra Caldera, teie olete üks näide sellest ettevõttest, kes on tagasi tulnud ja mina tahaksin teada, kas täpselt sama palju töökohti on tagasi tulnud, kui omal ajal Euroopast välja läks. ja kui paljusid ettevõtteid teate, kes eh, on läbi teinud eh, sama, mida, mida teiegi, kas te teate ettevõtetest, kes on töökohti tagasi toonud, kvaliteetseid töökohti eh, nii et, et et töövõtjad tõesti korralikult teenivad, see on äärmiselt oluline, mida me peame ka arvestama, me ei tohi oma eelarvet ka liigselt koormata. Äh, Hi-, Hispaania näide äh, on äh, näide, näide autotööstusest, metallitööstusest, et meil Euroopas teatud majandusharud on konkurentsivõimelised, teatud meid-, et kas te oskaksite täpsemalt äh, võib-olla äh, äh, või konkreetsemaid näiteid anda, see oleks väga huvitav, et ma tean nüüd ühte näidet, sest selle näite esitaja on täna siin. aitäh, Maria Reena järgmisena. aitäh. jah, lõpuks ometigi on meil see äh, kuulamine, äh, mul on kahju, et äh, me ei korraldanud seda kuulamist ühiselt Inta komisjoniga, sest et väga paljud rääkisid reaalsusest, mis kaasneb sellega, et ettevõtted Euroopast ära lähevad ja samuti rääkisid globaliseerumise mõjest, majandus on väga killustatud, väga globaliseerunud ning see vastastikune mõju mõlema komponendi vahel on äärmiselt oluline. mina olen mõlema komisjoni liige ja seega saan sõna võtta nii INTA kui ka tööhõivekomisjoni nimel ning ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Jutta Steinrück. Te rääkisite probleemidest, mis teil tekkisid, kui Hiina liitus WTO-ga, aga samas te toetasite äh, tingimusteta TTIP-i lepingut Äh, äh, kuidas näiteks äh, kui mingi Euroopa ettevõte oleks rääkinud täiesti vastupidist, mida te ütleksite, kes oleks öelnud, et mul on väga hea meel, et Hiina on Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige, ma saan temaga nüüd äri ajada, aga ma ei taha TTIP-i, sellepärast et see tekitab probleeme ebaausa konkurentsiga. nii et, et ma ei tea, mida teha, kui on mõni ettevõte, kes ütleb täpselt vastupidist sellele, mida teie rääkisite ja mida me peame siis tegema, selle äh, küsimu-, äh, me praegu äh, tegeleme just nimelt selle vabakaubanduse lepinguga ja me tahaksime päevakorda panna jätkusuutliku arengu küsimus. see tähendab, et ILO normi, normid ja mitte ainult ILO normid, vaid ka keskkonnanormid, Eduard Martin kõneles selles, me soovime kõik need standardid, mis on heaoluga seotud, keskkonna heaoluga, ühiskonna heaoluga, et need standardid oleks osaks nendest vabakaubanduslepinguteks selleks, et ebaaus konkurents, äh, mida teie, härra Kaldera, kriti-, äh, kritiseerisite, aga äh, mida mõned teie võtkete USA-le, oleks päevakorras me ei taha, et need kaubanduslepingud oleksid ebaausa konkurentsilepingud, sellepärast et tänapäeval nad on seda ning Äh, äh, nõndanimetatud äh, reeglite lihtsustamise sildi all tegelikult kaotavad ära igasugused reeglid. ma olen teiega täiesti nõus. mulle meeldivad reeglid, mis kaitsevad inimesi ja mulle Äh, minu arvates parem õigusloome ei tähenda üleüldse mitte mingisuguseid reegleid või eeskõrge ja mis puudutab äh, härra Timmermansi, kuigi ta on sotsiaaldemokraat, kui tema räägib paremast õigusloomest, siis tihtipeale ta segab selle ära üleüldse mitte mingisuguse reguleerimisega Äh, näiteks äh, kui me räägime äh, teenuste kaubanduse liberaliseerimist, siis tahetakse tihtipeale dereguleerida teenuste sektorit, meil on tegemist aga sektoriga, mis on üha rohkem digitaliseeritud ja selle sektori jaoks ei ole mitte ühtegi reeglit, vaadake, mis toimub Uberiga taksode vallas Äh, kui üks äh, Ameerika ettevõte teenib raha selle pealt, et hävitatakse Euroopa mudel, siis me ei saa seda aktsepteerida. see tähendab, et meil on vaja reegleid, äh, kui me rahvusvaheliselt kaupleme, nii et, et tahaksin ka teilt küsida, et kas need reeglid peaksid olema siduvad nendes lepingutes, et nad kaitseksid meie mudelit ja meie konkurentsivõimet? aitäh, proua Tljabova aitäh! mina isiklikult ning ALDE fraktsioon äh, tervitame seda, et ettevõtted toovad tootmise ja teenused Euroopasse tagasi, see äh, annab Euroopa Liidule uusi võimalusi töökohtade loomiseks ja annab uusi võimalusi noortele inimestele. tahaksin öelda, et oli hästi tore, mis härra Caldeira ütles, ta ütles, et tema on pärit tõelisest maailmast Äh, äh, äh, ka mina olin natuke enam kui aasta tagasi selles tõelises maailmas, pakkusin teenuseid tootmisettevõtetele, mis vajasid uut rahvusvahelist strateegiat ning tegevus oli, see oli väga huvitav, sest ma nägin, kuidas Euroopa viimase kahekümne aasta jooksul muutus. üheksakümnenda aastate algusest alates ettevõtted Ida, Lääne-Euroopast kolisid Ida-Euroopasse Äh, sellepärast et äh, hinnaeelised töö, tööjõud oli odavam, energia oli odavam, hooned olid odavamad ja nõnda edasi. Äh, siis mindi edasi teistele turgudele väljaspool Euroopat, aga põhjused kahekümne aasta jooksul muutusid. alguses oli lihtsalt kulude erinevus Äh, hiljem oli põhjuseks juurdepääs uutele turgudele, oli strateegiliselt tähtis olla kuskil mujal, et omada juurdepääsu uutele turgudele ja loomulikult ka paindlik tööturg oli üks põhjus. Äh, mõningates liikmesriikide tööturgudel nad ei leidnud seda paindlikkust, mida nad vajasid ja seega kolisid nad mujale ja äh, mõnikord liikusid nad ka selleks, et kvalifitseeritud töötajaid leida, sellepärast et äh, sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid Euroopa, Euroopas ei olnud, nii et, et ma arvan, et põhjused on erinevad ja igal ettevõttel on erinev rahvusvaheline strateegia. nii et, et me peame seda vaatama erinevatest vaatenurkadest Äh, aga härra Caldera, palun rääkige poliitikutele rohkem, mida teil on vaja, rääkige sellest, mida ettevõtted vaja, tööstusettevõtted vajavad, mida VKE-d vajavad, sest me peame seda tõesti kuulma. ja meil on vaja pidevalt kaasaegset infot selle kohta, mida toimub ja mida äh, tööstusettevõtted, VKE-d vajavad. mul on ka mõned küsimused. üks äh, on minu jaoks kõige olulisem ja tahaksin kõigi kolme kõneleja arvamust selle kohta teada. ma kõnelesin erinevatest kuludest, uutest turgudest, paindlikust tööturust, kvalifitseeritud tööjõust, aga tahaksin teilt küsida teie aspektist, ehm, mida Euroopa Liit praegu peaks pakkuma rohkem kui teised turud? kas kvalifitseeritud tööjõudu, eh, ilusat ilma, ehm, mida Eh, teie vaatevinklist me peaksime rohkem eh, pakkuma, eh, mida me peaksime kasutama Euroopa turustamiseks? ja veel üks, üks küsimus, mille tahaksin esitada, see on just küsimus konkreetselt härra Kalderale. millised on teie head kogemused noortega, kas teil on mingeid strateegiaid praktika või väljaõppe koha pealt? ja kas selliseid tavasid äh, tuleks tugevdada ning veel üks küsimus kõigile, milliseid meetmeid äh, te soovitaksite VKE-dele, et edendada nende konkurentsivõimet ja majanduskasvu, kui nad töökohti Euroopasse tagasi toovad, milliseid meetmeid äh, te silmas peaksite ning veel üks asi, mida tahaksin rõhutada ja seda mainis ka esimene kõneleja Äh, nimelt äh, Euroopal on suur võimalus äh, võita töökohtade tagasi tulekust just nimelt digitaalteenuste vallas ja takistuseks digitaalse tegevuskava lõpuleviimisel on digitaalsete oskuste puudus. minu jaoks on kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib Euroopas olla puudus kaheksasajast tuhandest IKT-sektori oskustega töötajast ja on äh, väga palju eurooplasi, kellel ei ole veel piisavalt digitaalseid oskusi, et neid vabu töökohti täita, nii et, et mida me selles konkreetses äh, vallas peaksime tegema, sest see on Euroopa jaoks minu arvates suur väljakutse, aitäh! suur tänu, kolleeg Pallas, palun, suur tänu! suur tänu, need äh, sissejuhatused olid väga huvitavad, millele ma mõtlen selle kõige juures on see, kui ma nüüd õigesti aru saan, siis me näeme seda, et äh, tööjõuhinnad kasvavad Hiinas ja sellepärast tulevad mõned küsim-, töökohad tagasi Euroopasse, me rääkisime sellest juba kümnend tagasi, et mingil hetkel hinnad hakkavad tõusma Hiinas ja meie muutume jällegi konkurentsivõimeliseks, aga probleem sellega on see, et sellel ajal äh, Euroopas üritas oma sotsiaalstandardeid natukene mm, alandada Kesk-Euroopa läbi näiteks aga mitte midagi ei tehtud investeeringuteks. vaadakem praegu Euroopa suutlikkust luua tooteid, uudistooteid, äh, võrreldes näiteks äh, tärkavate majandustega või Ühendriikidega, me näeme seda, et me oleme nõrgad, asi on veel hullem, me oleme täiesti äh, kaugenenud teistest. ja veel on oluline, me näeme seda, et erainvesteeringud on vähenenud ja ka avaliku sektori investeeringud meie võlad, me ei ole neid võlgu võtnud sellepärast, et investeerida, vaid eh, selleks, et aastakümneid tekkinud eh, auke täita ja reageerida kahe tuhande kaheksanda aasta kriisile, nii et minu esimene küsimus puudutab investeeringuid täna. kuidas eh, ettevõtted lähenevad sellele, Prantsusmaal oodatakse, et erainvesteeringud tulevad tagasi, aga ei tule eriti nii et äh, milline on teie jaoks peamine ri-, öö, äh, äh, küsimus praegu seoses investeeringutega ja tööjõukulud? tööjõukulud on Prantsusmaal langenud, täna öö, on meie kulud väiksemad kui Saksamaal näiteks, mitte tänu sellele, et on tehtud investeeringuid, võib-olla oleks muutunud tootlikumaks, vaid lihtsalt standardid on alla toodud, aga kui me näeme nõudluse vähenemist, eh, siis eh, erasektori võlad ainult tõusevad ja erasektori võlad ju tõidki meile kaela kahe tuhande kaheksanda kriisi ja ja tegelikult tõi meile kaasa selle kriisi Ühendriikides eh, nende rämpslaenude kriis. Äh, ja me teame ju, miks see nii on, sellepärast et nende palgad on olnud äh, kolmkümmend aastat nii madalad. nii et kuidas tulla välja sellest nõiaringist ja see, et meil ei ole investeeringuid, et nõudlus on väga väike, et me, et meil ei ole investeeringuid ja nii edasi ja nii edasi. Dominique Martin. suur tänu kõigepealt töökohtade tagasitoomine tähendab seda, et mingil hetkel töökoht on kuhugi ära läinud ja selle vastu me oleme olnud kogu aeg. Äh, seda sellepärast, et Euroopal ei ole pädevust tegelikult tööhõive valdkonnas. Äh, äh, loomulikult töökohtade tagasitoomine tähendab seda, et nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt peame oma standardeid alandama ja seda näitas teie seisukoht ka hetk tagasi Äh, need töökohti ei tuua tagasi, ei tooda tagasi mitte sellepärast, et äh, Euroopas oleks majanduskasv taastunud, vaid et BRICS riikides on see stagn-, stagna-, stagneerunud selle taga on hoopis teised arengud maailmas kui positiivse tagajärjengud siin. meie fraktsiooni seise jaoks ei peaks äh, tooma see töökohtade tagasitoomine kaasa uut Euroopa strateegiat, mis on jäik liikmesriikide huvide ja vajaduste vastu. ja seega küsimus, millal see töökohtade tagasitoomine see ei ole väga selge, millest siin tegelikult räägitakse, ILO esindaja sellest rääkis, kas tuuakse tagasi, tullakse tagasi siiski koju või tuuakse nii-öelda madalate palkadega Euroopa riikisse lihtsalt tagasi ja mis see kõik tähendab, millised on selle mõjud? Euroopa Liit äh, ei suuda, Euroopa Liidul ei ole ju pädevust äh, tööhõive küsimustes ega ei saa ta rääkida ka mingisugustest äh, strateegiatest Äh, me tahaksime, et äh, selline, et kuulamised heidaksid valgust äh, seisukoha muutustele, see on olnud väga üllatav ja kas seda tehakse lihtsalt majanduslikel kaalutlustel? selline äkiline otsus tagasi tuua ettevõtted on tegelikult seotud sellega, et Hiinas on lihtsalt tõusnud tootmiskulud ja transpordikulud Aasiast ja Aasias see on tõusnud. kas ähm, uus Eldorado võib-olla sellepärast äh, tundubki olevat nii ahvatlev. ja see tähendab seda, et mingil hetkel, kui mõni uus Eldorado välja tuleb, viiakse jälle ettevõtete tootmine kuhugi mujale, mingisuguseid garantiisid ei ole. ja härra Caldeira, te olete arheotüüp sellele üleilmastumisele. härra Calde-, Caldeira läks ja hakkas oma õnne otsima kõigepealt Hiinas kui äh, see õnn aga seal otsa sai, tuli ta tagasi Ühendkuningriiki ja, ja siis avas veel Ühendriikides uue esinduse. nii et tegelikult ta ei esinda sugugi Euroopa huvisid ega ka Inglismaa huvisid, ta esindab ainult iseenda huvisid. ja ütleb mulle, et ta toetab TTIP-d. Äh, et tolli äh, takistused eemaldatakse, aga loomulikult tõmmatakse maha ka kõik äh, sotsiaalsed standardid, töötajate kaitsestandardid ja siis äh, äh, justkui, et see toob töökohti Inglismaale. aga loomulikult äh, tuleb sellega kaasa ka see oht, et meie turg lihtsalt ületatakse, ujutatakse üle ameeriklaste toodetega ja seega on teil ka lips läbi, härra Caldeira, teie sõnavõtt mulle küll midagi huvitavat ei öelnud. ja lõpetuseks kas komisjon on läbi viinud mõjuanalüüsi selleks, et mõista, et millistes riikides me näeme siis töökohtade tagasitulekut, millistesse sektoritesse ja millised töökohad öö, luuakse. me loodame loomulikult, et see kuulamine vastab meie muredele ja suudab meid veenda selles, et selline tagasipöördumine on õigustatud ja kõik sammud selles suunas on õigustatud. suur tänu, küsimusi oli palju ja minu ettepanek on, et anname sõna siis äh, meie külalistele samas järjekorras nagu enne, kõigepealt äh, härra Torres, pärast seda siis härra Caldeira, kellele esitati otse üsna mitu küsimust ja siis härra Salgado saab veel viimasena sõna. aga härra Torres, kõigepealt siis äh, sõna teil. suur tänu, proua juhataja, tahaksin tänada kõiki kõnelenuid ja kõiki äh, parlamendisaadikuid selle väga stimuleeriva arutelu eest. ma alustaksin sellest, mis minu meelest on kõige tähtsam. nimelt konkurentsivõime kontseptsioon, mida selle all silmas peetakse? väga paljud küsimused nimelt seda puudutavad. mulle tundub, et konkurentsivõimest on tükk aega saadud valesti aru, arvati kogu aeg, et tegemist on kulude teemaga tegelikult äh, konkurentsivõime tähendab Euroopa majanduste kohanemisvõimet äh, muutustele, kas nad on muutustele vastupanuvõimelised, kas nad suudavad äh, põhimõttelistele muu-, põhimõtteliste muudatustega kaasas käia, näiteks nagu infotehnoloogia areng ja nii edasi. ja see on midagi muud kui ainult hinna küsimus ja selles mõttes Euroopa tükk aega oli ka konkurentsivõimeline, aga mis nüüd on vahepeal toimunud? uute tehnoloogiate tõttu on tootmise killustamise protsess mille tunnistajaks me oleme olnud, muutnud oluliselt äh, majanduse põhitalasid ja seega tuleb see hinnaküsimus jällegi mängu, et mida seadusandlus maksma läheb. me peame oma seadusandluse kohaldama muutunud keskkonnaga. see on väga oluline. ja siis esitati konkreetne küsimus, et äh, mida peetakse parema õigusloome all silmas Äh, räägin äh, siseriiklikust tasandist, rahvusvahelisest tasandist ja Euroopa tasandist, TTIP-st ka, siseriiklikul tasandil on kolm põhimõtet väga olulised, kõigepealt loomulikult äh, kaitse. parem õigusloome tähendab seda, et tuleb kaitsta neid, kes vajavad kaitset. ja Euroopat on väga hästi aastaid teeninud see, et me oleme kaitsnud oma ettevõtteid, inimesi ja tootmisprotsesse. väga paljudes riikides on näha, üle terve maailma seda, et nad ei suuda rakendada neid kaitsvat seadusandlust ja tulemuseks on vohav korruptsioon, nõrgad valitsused, väga palju monopole ja suur ebavõrdsus. Euroopa suutis väga pikka aega kaitsta öö, oma tööturu osapooli ja nüüd me peame muutuma, kohanenud, kohanema ja teine parema õigusloome puhul oluline faktor on ette ennustatavus, prognoositavus, see prognoositavus on oluline nii tööandjale kui ka töövõtjale, kõikidele osapooltele ja mõnedes äh, liikmesriikides on mitmetel põhjustel tõesti seadusandlus väga keeruliseks muutunud ja nende lihtsustamine, läbipaistvus on oluline. me ei räägi siin mitte seadusandluse äh, vähendamisest, vaid äh, selle arusaadavamaks tegemisest. ja nüüd edasi, reeglid me oleme rääkinud õigusloomest näiteks sellistes sektorites nagu pensioniõigused ja tervisekaitse, pensioniõigust või ähm, õigekassaseid tuleb kaitsta ja oleks viga, kui äh, see asi jäetakse indiviidi tasandile. küsimus on aga selles, et millised äh, reegleid kasutatakse nende õiguste kaitsmiseks äh, uuenenud oludes nii palju siis üldisemalt. kui te tahate rääkida tööturu määrustikust, siis teeme seda võib-olla mõni teine kord, aga kui me vaatame praegu Euroopale, siis äh, me viisime läbi väga objektiivse uuringu, vaatas, võtsime läbi kõik tööturureformid, mis on läbi viidud pärast kriisi lahvatamist ja seitsekümmend protsenti on lihtsalt äh, vähendanud seadusandlust äh, ja seadusandlus ei ole prognoositavam ega ka õigusi tagavam ehk teisisõnu, ei ole tehtud asju õigesti, tuleb lihtsalt reformid, reformi kaupa ette võtta ja neid eh, hinnata vastavalt nendele üldpõhimõtetele, millest ma rääkisin. nüüd parem õigusloome rahvusvahelisel tasandil, see esitati konkreetne küsimus, et mis on ILO seisukoht TTIP osas, meil üldiselt ei ole seisukohta, sellepärast et eh, selles osas praegu alles käivad läbirääkimised ja väga raske äh, Äh, on näha, milline see lõpptekst äh, välja näeb lõpuks, aga mingitest põhimõtetest me muidugi lähtume. ja üld, üks üldpõhimõte on see, et meie jaoks on oluline, et see partner, kellel on kõige kaitsvamad reeglid, äh, peaks olema see, kelle reeglid jääksid paika. näiteks sotsiaalstandardite puhul äh, näiteks kõik eh, Euroopa Liidu liikmesriigid on ILO põhikonventsioonid eh, vastu võtnud, see on Euroopa jaoks suur väärtus ja meie partner Ameerika Ühendriigid ei ole seda ratifitseerinud, eh, neid kaheksat põhikonventsiooni, ma ei ole küll pooli, poliitik, ma olen teadlane, ma olen rahvusvahelise organisatsiooni töösipelgas, aga kui lubate, ma ütleksin, et teil on oluline sõnaõigus selles protsessis, kui te suudaksite kuidagi äh, innustada ameeriklasi tulema taga, äh, tulema samale tasemele, siis sellest oleks palju kasu. aga järgmine asi puudutab siis investeeringute kaitset. siin on meil kaks probleemi. kõigepealt äh, see, et tekib konkurentsirisk seadusandluste puhul ja see võib viia äh, regulatiivsete äh, erimeelsusteni ja selles mõttes oleks kasu, kui selles tekstis, äh, lepingu tekstis konkreetselt, konkreetselt viidatakse sellele, et ei saa kasutada sotsiaalset või keskkonnaseadusandlust selleks, et kaitsta investeeringuid, te võib, võite küll öelda, et see on ju iseenesestmõistetav, aga kui see oleks konkreetselt sealt välja öeldud, siis see oleks parem järgmine element, kes konflikti puhul otsustab, milline kohus lahendab äh, vaidluse. kuulda oli äh, algatusest Euroopas, mis on väga julgustav, sest tegemist oleks nii-öelda avaliku organiga, mis äh, esindaks kõikide huve ja see on päris huvipakkuv mõte. rohkem ma sellest ei tahaks praegu rääkida, sest ma ei ole näinud seda lepingu teksti. ja siis esitati küsimus, et mismoodi on Euroopa võrreldes teiste Euroopa osadega äh, erinev äh, teistest maailma osadest ja minu meelest siin on olulised äh, kaks asja. kui me nüüd võrdleme kahe suure teise plokiga, äh, teiste suurte plokkidega, vabandust, nagu Ühendriigid, Brasiilia, nimelt Euroopas on üsna dünaamiline, stabiilne keskklass ja sellel on väga palju eeliseid, nii sotsiaalseid eeliseid kui ka majanduslikke eeliseid. sotsiaalne kokkulepe on väga oluline. Teie poliitikute töö sõltuvus sõltub sellest, kas äh, poliitikud äh, nende meelest tegutsevad nende ja nende laste huvides ja dünaamiline keskklass on selles protsessis väga oluline. teine minu märkus puudutab seda, et esitati konkreetselt küsimus tööturu kohta. oluline on see, et meil oleks reeglid, reeglitel baseeruv äh, tööturg. see on muidugi liikmesriigiti erinev, kuid on väga palju institutsioone, mida mujal maailmas ei ole, Hiinas või Brasiilias või isegi Ühendriikides, tööturuinspektsioone, vahekohtuid, kes otsustavad vaidluste korral, väga oluline on näiteks ka Töötukassa sellistes riikides nagu äh, Saksamaa, Ühendkuningriik toimivad need institutsioonid väga hästi. institutsionaalne ülesehitus seega on tähtis. institutsioonid, mis on Euroopat nii hästi teeninud, neid ei tohiks nõrgestada, nende nõrgestamine läbi teatud põhimõtete ja, ja öö, ideede on arusaamatu. Need on Euroopa jaoks väga olulised öö, positiivsed hoovad ja siis esitati küsimus, et kuidas aidata VKE-sid. härra Caldeira ütles täiesti õigesti, et finantssüsteem Euroopas praegu ei ole oma ülesande kõrgusel. majandusstruktuur on muutunud, see mõjutab nii seadusandlust kui ka finantssüsteemi. ja üks põhjuseid, miks äh, investeeringud ja selle kohta esitati konkreetne küsimus, ei ole praegu äh, Äh, kõrgemal tasemel, on see, et inimesed ei suuda, äh, et praegu me ei suuda inimeste hoiuseid investeeringutega seostada. seda võiks äh, teha, kui erasektor seda ei suuda läbi avaliku sektori, aga loomulikult sellel on teatud piirid ja era- ja avaliku sektori investeeringutel on piir, aga teine lahendus oleks siis finantssüsteemi parandada ja sellepärast Euroopa ongi nii edukas erapanganduse sektoris kes on täna praegu pangandussüsteemist väljas, siis, siis äh, äh pankade, mittetraditsiooniliste pangateenustega tegelev sektor, miks pangad nii palju praegu tegelevad investeeringutega ja nii edasi, mittetraditsiooniliste pangateenustega. Hispaanias on see oluline probleem, härra Calderal oli ka üks graafik, mis, mis oli vägagi näitlik. sellega ma lõpetan, suur tänu selle võimaluse eest äh, sõna saada suur tänu ja nüüd saab siis sõna härra Kaldeera. suur tänu, proua juhataja, üritan vastata kõikidele küsimustele, esitati neid üsna palju. vabandan, kui kõik ei jää, ei saagi vastust, üritasin teha märkmeid nii kiiresti kui võimalik. võrreldes kahe teise kõnelejaga arvan ma, et ma olen pigem härra Torresega ühes paadis ainus äh, võib-olla lähenemise erinevus äh, puudutab äh, minu enda konkreetset sektorit, seal Hiinas hinnad ähm, kasvavad oluliselt kiiremini, kui makroandmed praegu on näidanud, seda ütlen ma ka oma isiklikust ähm, kogemusest, see ei pruugi olla nii turul üldisemalt. ja see tähendab seda, et meie ettevõtted võib-olla liiguvad tõesti, meie sektori ettevõtted liiguvad kiiremini tagasi Euroopasse Äh, meil väikese ettevõttena pole ka neid andmeid nii palju, milles, mille järgi otsustada. härra Salgadole viidates, minu sisetunne ütleb, et äh, olukorras, kus on nii murettekitavalt kõrge noorte tööpuuduse tase, tahame meie tagada selle, et luuakse töökohad, mis on ka ajas äh, vastupidavad. me ei taha seda, et äh, hakatakse võitlema selle eest, et kes äh, pakub kõige vähem äh,, aga äh, praegu tõesti on turg veel äh, tööandja nägu, meil on vaja tööturul rohkem konkurentsi. Ühendkuningriik on suur näide sellest, kus palgad öö, äh, on äh, tõusnud kuskil kolm protsenti aastas, mitte valitsuse poliitika pärast, vaid konkurentsi pärast. kui äh, minu töötajad ei ole rahul oma palga ja tööga, lähevad nad lihtsalt kuhugi mujale. standardi tõstmiseks Euroopas ei ole vaja meil rohkem seadusandlust alati, vaid lihtsalt konkurents taastada tööturul loomulikult ma saan aru, et erinevates liikmesriikides on olukord erinev, äh, majandustsükkel on ka erinevas äh, erinevasse kohta jõudnud, see, mis Inglismaale on sobiv, ei pruugi sobida teistele, aga ma siiski olen veendunud, et seadusandluse asemel peaksime me abi otsima konkurentsivõime tõstmisest, konkurentsi suurendamisest jah, tuleb motiveerida ettevõtteid selleks, et nad tagasi tuleksid Euroopasse ja peab tagama nendele paremad juurdepää-, juurdepääs äh, finantsvahenditele, on oluline, et sellised ettevõtted nagu minu ettevõte, kes on murdepunkti jõudmas ja on pea, praegu siis otsustamas, kas tulla tagasi Euroopasse, saaksid võimaluse juurdepääsu finantsidele ja et valitsused neid toetaksid olgu tegemist siis äh, kohaliku omavalitsusega, regionaalvalitsusega, siseriikliku valitsusega või Euroopaga, kes neid toetab, äh, kes kinnitaksid äh, neile, et Euroopasse tagasi tulemine on mõistlik, kui tööturul on tõesti konkurentsivõimelised töökohad, mitte lihtsalt halvasti tasustatud. nüüd edasi. ma olen põhimõtteliselt nõus et äh, meie tahame selliseid reforme tööturul, millega oleks lihtsam inimesi tööle võtta, me tahame suuremat paindlikkust. näited, mis on toodud Hispaania kohta, on äärmuslikud Äh, siin on mindud paindlikkusega liiga kaua, kaugele, ma olen härra Salgadoga nõus, et see, et inimene võetakse tööle esmaspäeval ja reedel jälle lahti lastakse, on <laughs> lihtsalt naeruväärne. mina Inglismaal ei tuleks selle pealegi, ähm, ma ei ole nõus selliste lühiajaliste lepingutega, välja arvatud juhul, kui need on täielikult, äh, kui need on vajalikud. mis puudutab parema õigusloomet, Euroopa peab aru saama sellest, et ettevõtjad üle terve maailma öö, saavad valida, kuhu nad investeerivad, ükskõik kuhu maailmas. ja öö, teie töö poliitikutena on teha Euroopa nii atraktiivseks kui võimalik nende investorite jaoks, selleks, et nad investeeriksid, kapitaliinvesteeringuid teeksid, aga investeeriks ka inimeste oskustesse, koolitamisesse. ja meie ülesanne siin saalis ja ma arvan, et ka teie töö siin saalis on oma koduriigid ja Euroopa laiemalt teha nii ligitõmbavaks investoritele kui võimalik, nii ahvatlevaks kui võimalik. see tähendab, et seadusandlust tuleb parandada, see ei tähenda seda, et seda tuleks kokku tõmmata, vaid tagada lihtsalt konkurents. proua Steinrück, teil on täiesti õigus tegelikkuses on üleilmne turg täna üleilmne, konkurents on üleilmne, Caldeira ettevõte konkureerib maailma tasandil. meie jaoks on ülioluline oskustega tööjõud ja see mõte, et mõned ettevõtete, et osa ettevõtete maksurahast suunatakse ettevõtete toetamiseks, on mõistlik. mõistlik põhimõtteliselt niikaua, kuni need äh, maksud, äh, mis kogutakse ettevõtetelt, ei ole nii kõrged, et äh, süüakse ära lihtsalt ettevõtete kasum ja nad ei saagi enam investeerida, nii et siin tuleb leida tasakaal, tuleb tagada see, et ettevõtete infrastruktuuris on et meie ettevõtluse infrastruktuur on selline, et on võimalik tagada pikaajalised investeeringud, ei tohiks maksukoormat panna sellist ettevõtetele, kus nad lihtsalt murduvad ja enam ei ole nad konkurentsivõimelised ja Euroopa mulle meeldib see mm, väide, et autod autosid ei müü, õige, kõige olulisem küsimus on konkurents ja see kaudne küsimus, mis te küsisite, me oleme Ühendkuningriigis kakskümmend protsenti võtnud rohkem töötajaid tööle ja Hiinas vähendanud kakskümmend viis protsenti ähm, töötajaid, ehk teisisõnu, põhimõtteliselt need kohad, äh, mis me lõime Hiinasse, tõime üle Inglismaale aga loomulikult on see asi natukene keerulisem praegu minu ettevõtte puhul, sest me nüüd oleme ülemaailmselt tegutsev ettevõte. aga sellest räägin natukene hiljem. Maria Arena küsimused, tal on täiesti õigus. reaalsus täna on selline, et maailmamajandus on killustunud, süsteemid on keerulised ja ainult need ettevõtted ja riigid, mis suudavad vastata sellel killustunud äh, Euroopa majandusele jäävad vee peale. Ühendkuningriigi rahandusminister on kasutanud väga lihtsat äh, väljendit, mille ta näppas ära poliitikult, äh, kes on Liverpooli aidanud ikka ja jälle, aitas selle Lord Hazeltine, kes ütles, et me oleme ülemaailmses võidujooksus jooksmas ja see on tõsi, see puudutab nii üksikisikuid kui ka ettevõtteid ja riike. nüüd TTIP leping minu seisukohast on selle asjaga asjad lihtsad. Caldera on äh, ülemaailmne ettevõte, me ostame oma tooted äh, ülemaailmselt turult ja müüme oma kaupu seal maha ja kui äh, tollimaksud väheneksid Ühendkuning-, vabandust, Ühendriikide piiril, oleks meie jaoks võimalus osta tooteid Euroopast, me ostame oma ähm, kangaid ähm, Belgiast, Hispaaniast ja mujalt, saaksime tuua selle toormaterjali Inglismaale, seal toote valmis toota, luues niimoodi töökohti nii Mandri-Euroopas kui Inglismaal, müüme need maha jaeettevõtetele Ühendriikides ja nemad müüvad siis kohe edasi Euroopas toodetud toote, selle asemel, et müüa edasi Hiinas toodetud toodet, sellega vahetataks välja Kaug-Idas toodetud tooted Euroopas toodetud toodetega, loodaks siin töökohti ja loodaks äh, ühtne turg, mis oleks maailma kõige suurem turg. ja siis küsiti mu käest ka WTO kohta, selle kohta, et, et Caldeira läks viis oma tootmise üle Hiinasse. meie ettevõte pidi ka vastama ülemaailmsetele probleemidele kui probleem teie ette tekib, siis on muidugi lahendusi mitmeid, aga põhimõtteliselt on lahendus ainult kaks, kas ignoreerida seda probleemi või midagi ette võtta. väga paljud ettevõtted ignoreerisid probleemi ja läksid ka pankrotti ja kõik töökohad läksid lihtsalt kaduma. Caldeira kolis üles äh, Hiina loomulikult kaitse äh, kaalutlustel, sellepärast et äh, meie jaepartnerid, kes võivad osta ükskõik kust oma tooteid, tahtsid tooteid, mis oleks nii-öelda pärit äh, Ühendri-, Ühendkuningriigist, aga maksaksid nii palju kui Hiinas toodetud tooted ja sellepärast me sinna üle läksimegi. aga Hiinasse äh, üleminekul äh, juhtus midagi väga huvitavat. me käisime näitustel Briti disainitoodetega, mis Hiinas toodetud ja kõigepealt meie ettevõte kahekordistas oma käivet ja siis järgmisel aastal veel kord kahekordistas, sest et väga paljude inimeste jaoks oli see suurepärane kombinatsioon Euroopa tooted, mis toodetud Hiinas. konkureerisime Hiina disainiga, mis toodetud Hiinas. nii et mõned töökohad disainis, edasimüügis, teenustes e, ja rahastamises jäid siia ja see öö, siire mitte ainult ei päästnud meie Ühendkuningriigi tehase, ma enne ütlesin, et üks meie tehas jäi töösse, aga tänu sellele, et me reageerisime, lõime me ülemaailmse võimaluse enda jaoks. seega sai meie jaoks ohust, Hiina ohust võimalus. meil polnud saanud Eh, varem Ameerika Ühendriigis eh, eksportida ka teistes, eh, teistele ka muuseas esile kerkivatele turgudele no,. me hakkasime hiinlastega koostööd tegema ja sellega seoses meie ettevõte muutus globaalselt konkurentsivõimeliseks kui me alustasime kaubandussuhteid Ameerika Ühendriikidega, siis äh, minu äh, seisukoha järgselt olid äh, tegemist toodetega, mis olid koostatud või välja mõeldud Suurbritannias, kokku pandud Hiinas ja müüdi edasi Ameerika Ühendriikidesse. praegusel hetkel isegi väike näide me oma New Yorgi moeshow'l äh, Eh, siis eh, näeme, et eh, Euroopa tooted muutuvad aina konkurentsivõimeliseks ning, ning sellega seoses minu meelest TTIP peaks võimalikult kiiresti meieni jõudma, sest praegusel hetkel on juba piisavalt raske Euroopa, Euroopa ettevõtetele müüa Ameerika Ühendriikidesse, sest meie vahel on ju suur Atlandi ookean, meil on transpordikulud veel kõigele lisaks, aga kui veel tollimaksuelementid arvesse võtta, kui need ära kaoksid, eh, siis me saaksime suruda eh, eh, välja Hiina ja India tooted Ameerika turult ja tuua sisse nende asemele Euroopa ehm, tooted ja selle peale peame mõtlema, kui TTIP-st räägime. vastates Martinisi küsimustele, siis see reaalmaailma kogemus on väga värskendav ning usun, et rohkem ettevõtted peavad olema poliitikasse kaasatud, see peaks aitama aru saada, kuidas äh, juua, äh, kuidas luua rikkust, äh, selle asemel, et seda lihtsalt kulutada ning kahtlemata kulud on reaalsed, need ei ole asjad, millest me mööda hiilime, vaid neist peame rääkima. tegelikkuses ju ettevõtted lähevad, liiguvad sinna, kus ta kõige rohkem kasu neid saab, see ei ole iseenesest halb sest kui kasum tekib, siis nagu seda juba ütlesime, austud autotööst autosid, inimesed ostavad autosid, kokkuvõttes on seda võimalik teha, nii et kui on ligipääs äh, uutele turgudele on väga oluline, selleks oli meil vaja meie Hiina kogemust, turud, mille meie Hiina tegevus avas, me nüüd kasutame neid ja need äh, ja me müüme seal oma Euroopa tooteid nii et äh, reageerides äh, globaalsele probleemile lõime me äh, globaalse ettevõtte, pakkusime välja globaalseid lahendusi, nii et see on minu meelest äärmiselt oluline siinsetele poliitikutele, sest peame välja töötama makroversiooni sellest, mis me seni teinud oleme, et anda suuremaid võimalusi, mis puudutab äh, noorti, siis äh, see oli Martini poolt väga mm, konkreetne küsimus, me aktiivselt ootame välja uusi tooteid, meil on väga häid, äh, väga loomingulisi disainereid, meil on samuti ka võimalus luua selliseid tooteid, mis, äh, mida Hiinas kahtlemata ei ole võimalik välja töötada, seda võib öelda Ita-, hiinlased soovivad Saksa autot, Itaalia ülikonda äh, ning töökohtade tagasitoomine ei puuduta ainult töökohtade toomist Euroopasse, vaid ärgem unustagem ka, milliseid võimalusi pakub meile kasvav Hiina keskklass, ettevõtted, mis on kokku puutunud Hiina turuga, need, mis varem oli lihtsalt kulude kärpimise võimalusi asutades eh, ettevõte eh, Hiinasse, kokkuvõttes need tootjad, neist saavad edaspidi tarbijad ja väga palju on võimalik eh, õppida ettevõtetelt, kes toovad tegevuse tagasi. kui me läksime Hiina turule kümme kuni kaksteist aastat tagasi, siis me mõtlesime sellest, et ähm, kuidas me toome töökohad tagasi Euroopasse ja üritame hoopis hiinlastele müüma hakata või siis äh, ähm, äh, saadeti mind psühhiaatri juurde, arvates, et nii selline asi pole kunagi võimalik, aga näete, siiski on. väga hea otsene küsimus äh, Martinilt, mis puudutas digitaalmajandust. meil on suurepärane näide selle kuu alguses Brüsselis EXPO keskuses on näitus tekstiilitööstusest, eh, mille nimi on Mood, suurepärane, väga oluline näitus meie eh, meie korras, see toob mind eh, ka tihti Brüsselisse, mulle siin väga meeldib. ning sel aastal avastasime hi-, Hispaania ettevõtte, mis on investeerinud juba miljon eurot digitaalsetesse printeritesse. trükimasinast ning see on väike ettevõte e, ja e, nüüd, mis viimase kuu jooksul juhtunud on, siis see, et Hispaania ettevõtted investeeris digitaaltehnoloogiasse e, ning Hiina tootega toovad töökohti tagasi Euroopasse ja mitte Eh, ainult eh, tooteliini, vaid eh, ka tooted. nii et see tähendab seda, et, et, et teatud toote arendus tuleb tagasi Euroopasse, sest me saame nüüd saame nüüd selliseid tekstiile tuua, mida meil vaja on tuua sisse Valensiast, Hispaaniast ning seda tänu sellele, et on võimalik kasutada sellist digitaalteksooli isegi äh, E, tagasihoidlikust tekstiilitööstusest digitaal, e, e, digimajandus avaldab oma mõju. ning lõpetuseks veel on oluline, et poliitikud saavad aru ka seda, mis on murdepunkt ettevõtte jaoks. igal ettevõttel on võimalik langetada otsuseid, millal ettevõte, et millal tootmine tagasi Euroopasse tuua äh, kui on, eh, kui sellest aru saadakse erinevates võrgustikes, siis eh, on võimalik koostööd teha võimalike tööandjatega, et seda eh, punkti ettepoole tuua, sest mitte need ettevõtted ei too ainult tagasi töökohti, vaid nad toovad ka varustusahelas, tarneahelas enda töökohti juurde. vaadakem näiteks Liverpoolis, meil on seal Jaguar, meil on Land Rover, mis on väga hea Eh, nii et eh, tarneahel on tagasi toodud nende ettevõtetega ning eh, see tähendab seda, et kui majandus toodab rohkem, on see äärmiselt oluline ning investeerimise seisukohast lähtudes lisandväärtuse loominguline protsess, siin räägiti ka Euroopa unikaalset mingi punkti, Euroopa on kõige loomingulisem manner maailmast, siin on äh, ideid, siin on innovatsiooni, mida ei ole, millega ei ole midagi võimalik eh, võrrelda, mul on väga hea meel, et Suurbritannia on samuti üks sellistest riikidest, kus loomingulisus on oluline. selliste toodetega on meil võimalik kasutusele võtta sellised mõtted, eh, viia nad globaalsele tasandile, luues globaalse ettevõtte, loome endale ka globaalseid võimalusi ja eh, Dominik, eh, eh, nagu te võite arvata enamusest ka, mis te ütlesite, me ei ole nõus, eriti tuleb arvesse võtta seda, et Dominik ja teised poliitikud ei küsi kas-küsimust. peaks küsima kas-küsimust, ma olen ju näide sellest, et küsimus ei ole kas, vaid millal ning ka minu kolleegi sõnavõtus kuulsite, et panna seda tasakaalu investeeringud ja et ei, siis kokkuvõttes toob investeeringud tagasi Euroopasse. võib-olla makrotasandil on praegusel hetkel murdepunkt juba olnud, võib-olla see on kahe tuhande viieteistkümnes aasta, nii et kui vaatame, mis toimub mikrotasandil, võime vaadata ka, mis toimub makrotasandil ja nagu öeldi, see on, mis toimub, on praegu väga hea Euroopa jaoks, peaksime seda, selles osas silmad lahti tegema ja nüüd need ettevõtted, mis liiguvad välja majanduspõhjus, majanduslikel põhjusel, sellepärast ettevõtted te, te, eksisteerivadki, nad on rikkuse loomiseks. valitsus üritab la, laiali jagada rikkusi, mille ettevõtted loovad, selleks on rohkem või vähem nutikaid võimalusi, kuid võib-olla see pole nii lihtsustatult, aga suurt eh,, laias laastus siiski eh, ei saa öelda, et me ei hooli Euroopast, sooviksin ka Dominikile öelda, et kriisi ajal meie ettevõte kaotas eh, raha, pidime me otsad kokku tõmbama, eh, kuid samas me ikkagi toetasime oma töötajaid, oma tarnijaid Euroopast ning tänu sellele oleme mängus tagasi, tänu, tänu sellele loomingulisusele ja väärtusele, mis selle protsessi vältel tekkinud on ja nüüd kokkuvõttes sooviksin öelda ka seda, et Caldeira Eh, on globaalselt edukas, eh, sest me oleme konkurentsivõimeline, tegemist on mit-, eh, tegemist on näitega sellest, mida Euroopa peab tegema ja me suudame olla edukad globaalsel tasandil, kui me tegutseme globaalsel tasandil, me võime olla protektsionistlikud, me võime kinni panna piirikuid, me peame eelkõige siiski tõmbama ligi ettevõtteid ja investeeringuid tänu oma väärtustele, mitte mingisugustele nõksudele või salaplaanidele Caldeira kohanes, me suutsime allaminekust finaalist üles tagasi tulla, kui me suudame eh, õppida, kui me suudame kohaneda, kui me suudame reformida, kui suudame muutuda konkurentsivõimelisemaks, eh, siis mandrina mitte eh, ainult me saa-, jääme alles, jääme ellu, vaid me suudame ka edasi minna, seda peame tegema. suur tänu, härra Kalderale oli väga palju küsimusi, lühike küsimus, lühike vastus Äh, mul on äh, lühikene tähelepanu, äh, mul oli küsimus, et kas teil on kogemusi, härra Caldeira, selle kohta, kas paljud teise, on ka palju teisi ettevõtteid, kes töökohti on tagasi toonud? okei okay, in.... kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ettevõte, mille BBC valis äh, Eh, kohta tegi dokumendi Down, Down Taking in China ja see puudutas sellele, eh, seda, kuidas me vähendasime oma tegevust Hiinas ja tõime selle tagasi Suurbritanniasse. rääkisime inimvõimust, see on Youtube'is eh, saadaval, nii et kui te soovite seda näha Youtube'is, siis on see võimalik. väga huvitav selle dokumentaalfilmi tegemise käigus oli see, kui äh, paljud ettevõtted soovisid seda teha eh, ja seda lausa sel määral, et kui dokumentaalfilm valmis sai, eh, produt-, siis produtsendid olid saanud eh, küsimusi, palveid informatsiooni edastamiseks. nii et praegusel hetkel kümned tuhanded ettevõtted soovivad seda teha me ei ole ainukesed, me too-, me oleme jah, pioneerid, me toome töökohti tagasi Euroopasse, aga ma olen sügavalt veendunud selles, nähes seda dokumentaalfilmi, et paljud ettevõtted teevad tõesti sedasama. suur tänu, härra Salgalu, palun. suur tänu, räägin väga kiiresti, sest muidu ma jään lennukist maha ja homme on ju teatavasti püha Barcelonas Eh, ma, eh, siin on üsnagi hästi räägitud härra Torresi poolt eh, konkurentsivõimest ning see tähendab seda, kuidas Euroopa mudel mängureeglitega kokku käib. kui mängureeglid pole, siis läheksime tagasi üheksateistkümnendasse sajandisse, hakkaksime kasutama orjatööjõudu. ja praegu on olu asi, me ei ole niimoodi, et, et mida rohkem kass nälgib, seda rohkem ta hiiri püüab ja mida, kui ta enam hiiri ei püüa, siis lööme ta maha. Euroopas see asi nüüd niimoodi ei käi Euroopa töötajatega. Euroopa Liidu eelised, kõigepealt prestiižne märk, samuti toote kvaliteet, disain, registreeritud patendid, samuti lisandväärtus toodete juures ja VKE-de jaoks meetmed Eh, Hispaanias on VKE-de olukord olnud väga raske, sest krediidile ligipääs on olnud eh, võimatu, see on VKE-d olnud, kes ei saanud eh, oma tegevust jätkata, sest raha lihtsalt ei olnud. ning see on näide sellest, mis toimub, sest kui VKE-d oma tegevuse lõpetavad, siis tekib nii-öelda põletatud maa efekt ja seda protsessi tagasi pöörata on väga raske ning seda eriti Hispaanias kus, kus üheksakümmend protsenti tööstusest eh, koosneb väikestest ettevõtetest, inimestest, kes eh, sooviksid teadmistesse investeerida, tootvasse majandusse eh, investeerida, mitte spekuleerimisse ja see on äärmiselt kiiduväärne. nüüd ligipääs finantseeringutele on parematele taristutele mis on vajalikud Euroopa jaoks. samuti tuleb koolitustesse, väljaõppesse investeerida, meil on paremat Euroopa energeetikaplaani Euroopa jaoks, et luua uusi töökohti uued äh, sektorid võivad luua kvaliteetseid töökohti ja selleks on vaja meil uut äh, energeetilist äh, mudelit, see käib kaasas ka konkurentsiga ähm, ja mis ettevõtted on Hispaanias hästi toiminud, mis sektorid majanduskriisi vältel on hästi toimunud, siis just need, kes on arvesse võtnud sotsiaalse dialoogi, näiteks autotööstus oli meil te te te teisel kohal autotootmises Euroopas ja äh, ärgem unustagem, et auto tootmine kestab viis aastat esimesest eskiisist äh, äh, prototüübi äh, väljalaskmiseni ning see tähendab seda, et meeskonnatöö on äärmiselt oluline, kuid see, mida ütles härra Caldeira, Hispaanias kasutatud majandusmudel on läbi kukkunud, Euroopa ei saa konkurentsivõimeline olla, kui meie tingi, töötingimused äh, Äh, on äh, sellised, sest vastasel korral äh, on vaesus Euroopas ja mitte Hiinas neljakümne aasta pärast. ning mis puudutab nüüd, mis puudutab nüüd ajutisi lepinguid, need on inimesed, kes ei saa osta autot, ei saa osta korterit, see tähendab siis seda, et see on nõiaring, millest on võimatu välja pääseda ning lugupeetud proua, mis puudutab ebavõrdsust Hispaanias äh,, Eh, see, mis ma, et majandus on kaks protsenti kasvanud, see on täielik jama, propagandasse investeeritakse rohkem kui majandusse. Eh, viimane asi, mis Hispaanias on tehtud, on see, et hävitati praktiliselt miljon töökohta ära, kaheksasada tuhat töökohta kadus ning igaühega, mis ära kadus, eh, jäi veel lisaks neli inimest veel vaesusesse, see on kõik selleks, et varjata tegelikku töötust, pluss lisaks veel inimesed, kes on Hispaaniast ära läinud. see tähendab seda, et tööjõulise elanikkonna arv muudkui väheneb ja praegusel hetkel on, äh, Hispaanias toimub tõeliselt katsed, inimkatsed sellega, mida tahetakse teha ülejäänud Euroopas, loodetavasti seda ei tehta, sest see asi on läbi kukkunud, alati on äh, riike, mis äh, odavamalt toodavad kui Euroopa Liidu riigid ja inimesed ei ole mingisugused äh, Eh, mingisugused ühekordseks kasutamiseks mõeldud eh, esemed. Eh, peaksime mõtlema selle peale, mis toimub, kui inimesed on ühekordseks kasutamiseks ja poliitikud on ainult selleks, et hääli ligi meelitada, siis kokkuvõttes tekib sellest väga plahvatusohtlik kombinatsioon. tööreform on juba hukkamõistmist leidnud ka ILO poolt. see Eh, tähendab seda, et eh, ükskõik millises teises riigis Euroopas peaks meie peaminister eh, minema häbiga koju. meie tööhõiveminister ei osale kunagi näiteks Euroopa ministrite kohtumisel, tegemist oli sellise tööjõureform oli selline, mis hävitas kogu olemasoleva struktuuri täielikult ära sellega koos tekkisid ka muuseas õiguslikud probleemid, mida siiani pole suudetud lahendada. Eh, ma rääkisin alternatiividest, rääkisin variantidest, on esitatud Euroopa plaanile ka plaan Euroopa Ametiühingute Liidu poolt selle kohta, kuidas oleks Euroopa võima-, tööstus võimalik tagasi tegevusse viia ning digitaalagenda on küll väga tore, aga kui see ei, ta ei tehta hästi, võib see eh, neli, mõjutada nelikümmend protsenti töökohtadest Euroopa tööstuses, see on väga oluline, et me seda arvesse võtta, ma, me peame ju konkureerima Aasia turgudega, eh, võttes aluseks sealjuures enda väärtused, mida teile eelnevalt mainisin. ning eh, samuti vabakaubanduslepe Ameerika Ühendriikidega peab olema kodanike huvides, see muidu on Trooja hobune, millest on rohkem kahju kui kasu, see tuleb selgelt läbi rääkida, see tuleb selgitada, et Euroopa kodanikud saaks sellest ka tegelikult kasu, aitäh! aitäh teile kõigile teie ettekannete eest, tegemist oli väga huvitava ja väga konkreetse aruteluga käsitleti just nimelt neid äh, asju, millele meie siin komisjonis keskendume ning äh, te kõik kõnelesite nendest asjadest. nii et, et suur aitäh teile ja loodetavasti jõuate õigeaegselt ka oma lendudele, aitäh! Proceed with uh, the next Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on mikrorahastus sotsiaalseks kaasatuseks. tegemist on äh, mõttevahetusega eriraporti kohta, mille on koostanud Euroopa Kontrollikoda ning äh, annan kõigepealt sõna proua äh, Ivanovale. tere tulemast meie komisjoni te tutvustate meile seda raportit ja siis anname võimaluse ka küsimusi esitada, palun. aitäh, lugupeetud esinaine, mul on alati väga hea meel olla tööhõivekomisjonis, ma mäletan veel meie eelmisi arutelusid noorsootagatise raporti teemal, need olid väga huvitavad ja elavad arutelud ja ma loodan, et täna mikrorahastamise raportiga on asi sama tahaksin teid tänada küllakutse eest. kutsud, ma tutvustan teile siis eriraportit, kas Euroopa Liidu mikrorahastamisvahendid vastavad väikeettevõtete vajadustele. me avaldasime selle raporti enne suvevaheaega. esmaspäeval tutvustasin seda eelarvekomisjonis, täna olen nüüd siis siin, nii et, et veel kord aitäh, et mind siia kutsusite Äh, kõigepealt alustaksin taustinfost äh, selle teema ja selle teema asjakohasuse kohta. ma arvan, et me kõik oleme teadlikud sellest, et äh, mikroettevõtted mängivad väga olulist rolli kaasatuse ja tööhõive vallas läbi mikroettevõtete ja idufirmade me saame seda saavutada aga neil on olnud suuri raskusi traditsioonilisel laenuturul ja seetõttu äh, pakub Euroopa Liit neile rahalist toetust, et äh, likviidsusprobleeme lahendada. Euroopa Liidu rahaline toetus äh, toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi, mida hallatakse ühiselt kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, kas siis otse toetuste kaudu või läbi spetsiaalsete rahastamisvahendite ja tahetakse siis äh, suur, äh, hõlbustada juurdepääsu laenudele ja laenutagatistele. Äh, veel üheks oluliseks rahastamisvahendiks on mikrorahastusvahend Progress, tegemist on siis rahastamisvahendiga, mida haldab Euroopa Investeerimisfond Euroopa Komisjoni nimel ning ka selle läbi hõlbustatakse juurdepääsu laenudele ja laenutagatistele üheksakümmend kuus saja seitsmeteistkümnest Sotsiaalfondi pro-, programmist äh, oli siis liikmesriikidel perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, ja äh, tegemist oli siis meetmetega, mis olid mõeldud idufirmade ja füüsilisest isikust ettevõtjate toetuseks Äh, ligemale kaks koma neli miljardit eurot oli see summa, mis eraldati äh, ja just nimelt äh, väike, et konkreetseid andmeid, palju sellest läks väikeettevõtetele, ei ole olemas, ei ole kättesaadavad. ja kuussada kaheksakümmend miljonit eurot siis aastast kaks, kahe tuhande kolmeteistkümnenda lõpuks ning progressis siis kakssada kolm miljonit eurot aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist ja sada kolm eh, miljonit tuleb Euroopa Liidu eelarvest. niisiis, nagu te eh, näete, tegemist on oluliste summadega, mis siin kaalul on ning me üürisime eh, analüüsida siis seda, kui tõhusalt nende summadega ettevõtlust toetati selle äh, auditi tulemus oli hinnata, kas mikroettevõtete vajadustega arvestati läbi sotsiaalfondi ja läbi äh, progressi me külastasime viit liikmesriigi, Saksamaad, äh, Kreekat, Itaaliat, Poolat ja Rumeeniat, et hinnata, kas äh, see rahaline toetus, mis Sotsiaalfondist ja Progressist tuli, oli olnud edukas hindasime ka informatsiooni taset, mis liikmesriikides oli olemas, samuti vaatasime neid rakenduskulusid, mis erinevate rahastamismeetmetega kaasnesid. me teame, et need äh, rakenduskulud on äärmiselt oluliseks elemendiks kogu protsessis äh, ning me leidsime, et äh, jah, kahjuks leidsime puudusi, nõrku kohti aga äh, kasulik on neile ka tähelepanu juhtida, et me saaksime sellest õppida, teha järeldusi ning üritada äh, neid äh, puudusi tulevikus vältida. nõrkuseks oli programmeerimine, seda toetust sotsiaalfondist anti tavaliselt Äh, oluliselt hindamata siis väikeettevõtete vajadusi äh, ja tihtipeale äh, ei pooli ole puudu investeerimisstrateegiatest, ei olnud piisavat riskihaldamissüsteeme. EFS-i tulemuste aruandluse süsteem peeti piisavaks, kuigi tulem-, tulemusi tähendab, ei olnud andmeid, et äh, piisavalt teha äh, järeldusi selle kohta, kuivõrd tõhus see toetus oli. nüüd, äh, nüüd info, mis on rakenduskulude kohta, oli samuti ebapiisav. ma pean silmas just siin EFS-i toetusi, üldiselt võisime siiski järeldada, et mikroettevõteteni jõuti Äh, vähemalt äh, pooled inimesed, kes äh, olid varem olnud töötud, kes seda toetust nüüd said. seega vajadustega oli arvestatud ja üldine järeldus on selline, et väikeettevõtete rahastamine peaks olema paremini suunatud, nende ettevõteteni oleks võimalik paremini jõuda, kui nende konkreetseid vajadusi paremini hinnatakse ning tuginedes nendele leidutele või järeldustele me juba oma eriraportis pakume välja terve rea soodi, soovitusi, kus äh, meie arvates juhime tähelepanu valdkondadele, kus oleks vaja olukorda parandada olemasolevate vahendite kasutamisega. konkreetselt soovitame liikmesriikidel läbi viia vahehindamisi, kui neid rahastamisvahendeid kujundatakse samuti soovitame komisjonil eh, eh, seada teatud tingimused EFSi eh, fondide kasutamisega, näiteks riskihaldussüsteemi olemasolu ja palume ka, et liikmesriigid tõesti töötaks välja selliseid EFS toetusmeetmeid, mis jõuavad töötuteni, kaitsetute ühiskonnagruppideni ning samuti soovitame komisjonil järgmiseks perioodiks analüüsida täiendavalt äh, erinevate toetuste, laenude ja tagatiste rakendamiskulusid, et meil oleks selgem pilt äh, nende kulude tasemest ja et me saaksime ka infot parimate toimimistavade kohta ja selle kohta, kuidas neid tavasid levitada. me leiame, et äh, niimoodi oleks võimalik saavutada parem ja tõhusam äh, Äh, rahaline toetus äh, mikroettevõtetele. see oleks siis lühidalt äh, raporti sisu ja loomulikult ootan teie kommentaare ja küsimusi, aitäh! aitäh! ja annan sõna härra Schultzele, kes on raportööriks, nii et, et te võite siis esitada küsimusi Äh, jah, äh, ma teen seda, äh, tõesti üritan kõneaja piiresse jääda, suur aitäh selle ettekande eest ja selle info eest, lugesin selle läbi, saksakeelne tõrg, tõlge oli kolmkümmend neli lehekülge pikk, nii et, et jah, ma sain sellest küll aru, aga tahaksin teile siiski mõned küsimused veel esitada. Teie võrd-, teete ühe võrdluse EFS-i vahel ja suhteliselt spetsiifilise mikrorahastamisvahendi progress vahel minu arvates on see võrreldamatute asjade võrdlemine, nagu me saksa, saksa keeles ütleme. Äh, äh, minu arvates äh, on need programmid üsna eri, erinevad selles osas, mis puudutab näiteks kaasrahastamist EFS-i puhul, jällegi Progressi puhul on probleem tagatistes laenudes. ma tahaksin teada, millal selline võrdlus põhjendatud on, sest et minul tekitab see teatud kahtluseid ja siis äh, te rääkisite null koma viiest kuni null koma seitsmest protsendist äh, selle progressi juures ja EFS-i puhul äh, te räägite kolm koma, kolme koma kahest protsendist, et siin on jällegi vahe vahel. minu arvates Äh, oleks siin vaja natuke selgitust ja mul on ka kaks konkreetset küsimust. Te ütlesite, et te vaatasite viit äh, riiki, sealhulgas ka Saksamaad. Äh, Saksamaal see mikrokrediidirahastus ähm, tegelikult osa ei võtnud, miks te olete valinud välja just Saksamaa ning veel üks asi Äh, äh, kui ma sellest raportist õigesti aru saan, äh, siis progressi puhul on nende kontrollimehhanismide puudumine kergemini lahendatav kui e- e- e- sotsiaalfondi puhul, kuidas, kuidas, millistest juhtimissüsteemidest te täpselt siin räägite või mida te silmas peate? Javier Lopez suur tänu ka meie alles vaatame praegusel hetkel üle seda raportit ja nagu ja kuna see analüüsib mikroettevõtete erivajadusi ning äh, võimalusi Euroopast neid äh, toetada, nagu me ütlesime Euroopa tõukefondidest sotsiaalfondidest äh, on, ähm, käib selle toetuse jagamine pisut teistmoodi. praegusel hetkel me veel vaatame seda informatsiooni põhjalikult üle, mille, mis on meieni jõudnud ja soovisime küsida järelduste kohta sellest äh, raportist. kõigepealt öeldakse, et ei ole olemas eelnevaid uurimusi mikrotoetuste eraldamiseks võimalikele toetuse saatjatele ning samuti ka riski maandamisest Euroopa Sotsiaalfondi poolt, millised tagajärjed sellel võiks olla, kuidas oleks võimalik seda eh, probleemi lahendada. samuti eh, eh, ei, on räägitud siin spetsiifilistest eeltingimustest, tahaksime teada, millised tagajärjed neil võiks olla, kuna ei ole ka äh, konkreetset poliitikat välja töötatud projektidest väljaastumiseks. räägitakse ka võimekusest e, erakapitali ligi, e, ligi meelitada, e, seda kritiseeritakse, kuid samas pakutakse selle abil ka uusi tegevuse võimalusi välja. see eelkõige peaks eesmärgiks olema erakapitali mängu toomine ja kuidas seda ühte programmi nüüd teisega võrrelda. ja lõpetuseks sooviksin veel rääkida viitest, mis mainib eh, raskustest eh, välja töötada eh, adekvaatne ülevaade. rääkisime siin komisjonis sellest, rääkisime sellest, milline sotsiaalmajanduslik roll on äh, laenudel ning äh, raport meenutab meile, et meil ei ole lõppabi saajatest äh, ülevaadet nende professionaalsest võimekusest, nende vajadustest ja samuti ei räägita sellest, kui pikad projektid edasi eksisteerivad, mis on samas aga oluline ähm, sotsiaalmajanduslikest seisukohtadest lähtudes, eriti kui on tegemist pikaajalise laenuga Eh, ning samuti tahaksime teada, millised eh, instrumendid eh, on kõige kasulikumad, mis, millistel on kõige positiivsemad tagajärjed ning jagan seda muret, mida äh, raport ka väljendanud on ning arvan, et peaksime koguma võimalikult palju informatsiooni, et see koos siin läbi arutada ja siis edasi tegutseda. proua McIntyre aitäh! minu arvates on tegemist väga huvitava raportiga ning mul on väga hea meel, et te jälle meie komisjonis olete, sest ma arvan, et programmide tõhususest arusaamine ja äh, Äh, arusaamine sellest, äh, kuidas Euroopa Liit raha kulutab, on oluline selleks, et me oma raha eest midagi väärtuslikku ka vastu saame ja et me tõesti jõuame nende inimesteni, äh, keda meie seadusandjatena silmas pidasime. nii et, et aitäh! see raport on pisut murettekitav, murettekitav on see, et te olete leidnud nii palju nõrku kohti Äh, toetuse programmeerimises ja, ja kavandamises. mul on hea meel, et te need nõrgad kohad üles leidsite, aga te juhite iseäranis tähe, tähelepanu sellele, et ei ole sellist põhjendatud või põh äh, eelnevat vajaduste hindamist. Äh, kui ma eksin, võite mind parandada, aga mulle näib, et see on tõesti äh, Eh, me oleme olukorras, kus me lihtsalt nii-öelda eraldame raha probleemile ja olemata te teadlikud sellest, mida tegelikult vaja on probleemi lahendamiseks ning eh, oma soovitustes te kindlasti ka kõnelete sellest, te ütlesite, et liikmesriigid eh, peaksid järjepidevalt läbi viima vajaduste hindamist see on justkui tagapidi, tagurpidi mõju hingam-, hindamine, meie oleme äh, kogu aeg nõudnud mõju hindamist äh, enne, kui seadusakte vastu võetakse ja ma arvan, et me peame siin tegema ka vajaduste hindamise, enne kui otsustame raha kulutada. nii et, et see on minu arvates tõesti oluline sõnum, mis tuleb edastada ja samuti huvitas mind äh, see, et teie arvates peaks komisjon ESF-i rahastamisvahendit liikmesriikidele kehtestama teatud tingimused, näiteks sellised tingimused, liikmesriikidel on tugev riskihaldamissüsteem, mina toetan seda täielikult. ja ma olen üllatunud, et meil sellist mehhanismi juba ei ole, aga tahaksin kuulda teie seisukohta. ning lõpetuseks soovituses kolm räägitakse sellest, kuidas tagada, et me jõuame tõesti töötute ja halvas olukorras olevate inimesteni. minu arvates on äärmiselt oluline, et me julgustame ja aitame neid inimesi, kes endale ise töökoha loovad, nii et, et me peaksime jah, tõesti pöörama just tähelepanu töötutele ning äh, Äh, kujundama toetusmeetmeid niimoodi, et need mikroettevõtjad, kellel on äh, mõtteid ja kes on valmis ja suutelised endale ise töökohta äh, looma, tõesti töötute nimekirjast ka ära saavad. nii et, et, et neil tõesti oleks töökohta. minu jaoks on äärmiselt oluline, et me võtaks sihikule just nimelt sellised inimesed ja kõik on loomulikult seotud vajaduste hindamisega ja nendest arusaamisega, nii palju siis minupoolsetest kommentaaridest ja küsimustest, aitäh! aitäh, proua Tšljabova! aitäh! ma ei tea, kas on eelis või puudus see see, et me oleme seda raportit juba eelarve kontrolli komisjonis arutanud, aga alati on huvitav näha, Äh, sama raportit äh, mõlema poole pealt, sest et mõnikord äh, kolleegide poolsed kommentaarid on erinevad. tahaksin rõhutada ja mõningaid asju juba mainisin eelarve kontrolli komisjonis, ma tahan öelda, et loomulikult rahaline toetus mikroettevõtetele on väga oluline teema ning meie peame pöörama sellele piisavat tähelepanu ning mul on väga hea meel, et te olete siin ja me saame seda teemat jällegi äh, arutada nüüd puht tööhõive vaatenurgast. Äh, äh, Javier ütles ka seda, et väga oluline on teada, kas me ikka tõesti teame, millised on mikroettevõtjate vajadused, sellepärast siin raportis mainitakse mõningaid nendest vajadustest, aga mitte kõiki neid, nii et me peaks ju olema kindlad, et me oleme mikroettevõtjate tõelised vajadused kindlaks teinud ja nende vajaduste äh, Äh, kindlaks tegemine on vajalik eeltingimus Euroopa Liidu vahendite kasutamiseks. ei ole oluline, kas need tulevad progressist või tulevad sotsiaalfondist. Äh, ja tuleksin tagasi selle juurde, mida ütles kolleeg Schulze, jah, äh, näib, et me võrdleme siin võrdlematuid asju, aga mina lähenen alati asjale laiemalt, ma arvan, et EFS-il ja Progressil on sama eesmärk parandada mikroettevõtete juurdepääsu rahastamisele ja see on meie poliitiline prioriteet ja see, see, see on minul võib-olla jäänud siin kahe silma vahele. ma ei näe sünergiat nende kahe rahastamisallika vahel, me peame leidma sünergia nende erinevate vahendite vahel ja lõpptulemus Äh, äh, mis on selle sünergia lõpptulemus. Äh, veel üks asi. ma üritasin kontrollikoja liikmele esmaspäeval selgitada, et siin raportis on puudus infost, kui palju nendest mikroettevõtetest teatud aja pärast veel ikkagi tegutsevad ja edukad on. see on samuti oluline Äh, info, kas need äh, mikroettevõtted äh, lihtsalt kaovad, kas nad on jätkusuutlikud, kas on kasumlikud. nii et, et see võib-olla sellise info võiks ka sinna näitajate hulka lisada ning minu viimane märkus mu, proua Ivanova eile Äh, kõneles suurel eelarveteemalisel konverentsil äh, Euroopa Komisjonis äh, ühest asjast, mis ta siin raportis puudus, on nimelt positiivsetest näidetest. mulle tundus, et siin raportis oli puudus headest eeskujudest, headest näidetest, sest nendest oleks kasu projektide hindamisel ning võib-olla isegi seda kommunikatsioonistrateegiat Euroopa Liidu raha kulutamise kohta peaksime muutma ja veel üks küsimus, mida tahaksin küsida, aga ma ei tea, kas see oleks küsimus äh, kontrollikojale või pigem komisjonile. Äh, loomulikult äh, finantsinstrumentide kasutamine sotsiaalfondi vallas on väga keeruline teema, me kõik teame seda, aga kas te olete kindlaks teinud peamised põhjused, miks nende rahastamisvahendite finantsvõimendus on suhteliselt nõrk? sellepärast, et see on üks teema, millega mina hakkan tegelema seoses kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvele heakskiidu andmisega. niisiis eh, tahaksin teada, kas eh, teil on selle kohta mingeid mõtteid, aitäh! aitäh, palju küsimusi ja ma loodan, et saate neile vastata. ja hästi vastata. Thank you very much, madam chair. suur tänu, proua juhataja, ma tahaksin tänada kõiki liikmeid nende väga asjakohaste mm, märkuste ja küsimuste eest. mikroettevõtjad on väga olulised umbes üheksakümmend protsenti kõikidest Euroopa Liidu ettevõtetest on äh, mikroettevõtted ehk ettevõtted, kus on vähem kui kümme töötajat ja mille aastakäive on väiksem kui kaks miljonit eurot, arvestades siis seda, millistest summadest me räägime ja arvestades seda, kui palju neid ettevõtteid on, kes äh, lahterduvad äh, mikroettevõtete alla, on see teema väga päevakohane ja oluline. positiivne on see, ma äh, alustan sellest, mida ütles proua Tlebalova, väga raske on leida mingisugust konkreetset positiivset aspekti selles raportis, aga kui üldse siin midagi äh, head on siis see, et vaatamata nendest projekt-, nendele projektidele, mida me läbi vaatasime, on Euroopa mikroettevõtjad siiski teadlikud sellest Euroopa abist ja Euroopa abi jõudis nendeni ja teine küsimus on nagu see, kui edukalt. aga tõendeid vähemalt selle kohta on, et nendeni on jõutud, kuid loomulikult tööd on veel teha palju selleks, et tõestada seda, et kas seda tehti ikka nii, tõhusalt ja efektiivselt ja ökonoomselt, kui, kui oleks saanud teha. aga üritan siis nüüd vastata natukene konkreetsemalt teie küsimustele. härra Schulze, te tõstatasite ühe väga olulise küsimuse, mis tuli ka eelarve kontrolli komisjonis esmaspäeval esile nimelt, mis on ESF-i ja Progressi vahelised erinevused ja kas me siin ei võrdle äh, omavahel võrreldamatuid asju. ma olen teiega täiesti nõus, äh, et sellest raportist võib justkui välja lugeda seda, et me ütleme, et justkui, et üks instrument on parem kui teine, me ei ütle seda sugugi. me ei ürita kindlasti mitte võrrelda siin neid asju omavahel pigem oli meie eesmärgiks äh, äh, sõltumatult analüüsida mõlemat, sest et äh, nagu teie kolleeg ütles, mõlemad on ju rahastamisallikateks meie mikroettevõtetele. isegi kui nad jah, oma ülesehituselt on erinevad, on nende eesmärk siiski sama, nimelt tagada siis mikroettevõtete juurdepääs rahastamisallikatele. ja iseloomult on nad ka sarnased, ühtsed kontseptsioonid ja kohati isegi struktuur. näiteks äh, vahendite ähm, taaskasutamine, kui need saad-, vahendid saadetakse tagasi kasusaaja poolt, aga lõppkokkuvõttel siiski valib kas siis Euroopa või siseriiklikul tasandil otsuse langetaja, mis on kõige paremini sobiv vorm kohalikul tasandil mõnikord on võib-olla grant äh, sobivam äh, lahendus, mõnikord võib-olla progressi instrument, aga võib-olla mõnikord hoopis läbi sotsiaalfondi. kulude vaatevinklist äh, võib jääda mulje, et me võrdleme neid programme, aga sugugi mitte eesmärgid on erinevad see aruanne tahab lihtsalt anda tervikpildi, et kui otsuseid langetatakse, siis langetatakse neid võib-olla teadlikumalt. Te tõstatasite ka liikmesriikide valiku küsimuse. tegemist on eriraportiga ja tavaliselt äh, eriraportite puhul me keskendume neljale, viiele kuni kuuele liikmesriigile. teeme, käime siis kohapeal kontrollimas, valisime Saksamaa, Kreeka, Poola, Rumeenia, Itaalia. miks need äh, viis liikmesriiki, Poola, Saksamaa ja Itaalia on saanud kõige rohkem? Äh, toetusi ähm, tärkavate ettevõtetele ja füüsilisest isikustest ettevõtetele üheskoos seitsekümmend kuus protsenti, samas Rumeenia ja Kreeka ei äh, andnud läbi selle vahendi väga palju vahendeid, aga Rumeenia on üks suurimatest ähm, progressi kasusaaja riikidest. me üritame anda tasakaalustatud pildi suurimatest kasusaajatest äh, pida-, peame silmas ka geograafi, geograafiat, et see asi oleks tasakaalus ja ülevaatlik. lisaks nendele auditi visiitidele käisime, koostasime ka oma uuringu kaheksateistkümne juhtiva asutusega koostöös liikmesriikides, kes vastutavad kahekümne kahe ESF operatiivprogrammi eest. ja üldiselt me oleme suhteliselt rahul sellega, kuidas reageeriti peaaegu üheksakümmend protsenti, vastasid ja info jõudis meieni äh, asutuste kogemuste kohta, asutuste käest, vabandust. nüüd äh, vajaduste hindamine, sellest räägiti mitu korda, tõesti, see on oluline määrav küsimus kui me juba loomisfaasis äh, paneme mööda, siis läheme ilmselt äh, lõpuni vales suunas. ja sellepärast ongi oluline heade tulemuste saavutamiseks äh, need programmid õigesti kujundada. ja seega vajaduste hindamine on meie jaoks olnud tõesti väga suur nõrkus, nõrk koht selle projekti puhul ellujäämismäär on loomulikult väga oluline toote jätkusuutlikkuse kontekstis on see võib-olla üks kõige olulisemaid tulemusindikaatoreid, mis tõesti tõestab siis selle, et kas projekt jääb vee peale aastaks kaheks või, või üldse ei suuda ellu jääda ja kas oli üldse mõtet sellisesse projekti oma raha investeerida see kõik on seotud sellega, mida ütles proua McIntyre kogu nende programmide tõhususe kohta. lõppude lõpuks äh, esitame me ju küsimuse, et äh, mitte ainult, et kas me oleme raha ära kulutanud, vaid et kas me oleme seda kulutanud ka äh, tõhusalt ja et kas sellega on tulnud kaasa kodanike elude paranemine. ja see on muidugi otseselt seotud selle vajaduste hindamisega, millele te viitasite ja sellest sõltuvad ka meie soovitused. enamus nendest äh, on saanud komisjoni heakskiidu välja, arvatud viimane soovitus, aga isegi selle puhul üritasime me, me neile öelda, et tuleks analüüs läbi viia erinevate instrumentide kulude kohta, grandid, ESF-id ja progressinstrumendid tegelikult rajanes ka sellele tavale, mis komisjonis juba on käibel, nad on varem teinud sellise uuringu ja me tahaksime, et nad äh, kaasajastaksid seda, neid andmeid, sest me tõesti arvame, et äh, see annaks küll piisavalt lisandväärtust lõppkasusaajale. niimoodi jagataks ka parimaid tavasid äh, ja loomulikult tahame liikuda selles suunas, mida ütles proua Dlavajova, et äh, tekivad sünergiad nende instrumentide vahel. kui me teaksime rohkem nende kulude kohta, siis me teaksime ka äh, rohkem selle kohta, kus seda lisandväärtust leida. üritan leida häid äh, näiteid just proua Dlavajova küsimuste vastamiseks, konkreetsed näited ja leheküljel viisteist kastis kaks on üks hea näide sees, Äh, vajaduste hindamisest, mis on läbi viidud äh, siis konkreetselt äh, tärkavate ettevõtete osas. selle uuringu arenguks on olnud kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed hinnangud selles konkreetses piirkonnas. selle mm, rahastamisvahendi osas tulemused ei ole sellised, nagu oli arvata aga üks näide veel, mis sobib hästi vist praegu rakenduskulude arutelu juurde, on seesama uuring, mille komisjon läbi viis aastal kaks tuhat üksteist, kus hinnati siis äh, kuue liikmesriigi valimi alusel äh, kulusid äh, liikmesriikide tasandil. meie meelest sellised algatused, kus kaaskulud välja tuuakse, oleks väga kasulik otsuse langetajale. muidugi oleks mul väga hea meel, kui neid häid näiteid oleks rohkem, aga alati ei ole see võimalik. aga vähemalt meie end-, eelmised raportid on ka alati näidanud seda, et me ei taha äh, maalida ainult äh, negatiivset pilti, vaid tahame siiski äh, rääkida nii headest, äh, nii halbadest kui ka headest asjadest, suur tänu! suur tänu, proua Labajõva! suur tänu, ma tahtsin ühte asja veel öelda. meid on siin ainult neli saalis, aga esin-, viis on meid, aga esindame nelja fraktsiooni ja ma arvan, et see on teie jaoks oluline. ja minu meelest ei ole see tavapärane ma näen seda eelarve kontrolli komisjonis iga jälle, olen selle aseesimees, et ei ole ebatavaline see, et kontrollikojad käivad, esindajad käivad ainult tehnilistest komisjonidest. ma tahan proua Ivanovat tänada, see, sellised kohtumised on meie jaoks väga kasulikud. ja mina olen kontrollikoja liige, nagu ma ütlesin, see on oluline ka meie vaatevinklist. meil on vaja neid tehnilisi väga konkreetseid seisukohavõtte teistest komisjonidest suur tänu. seda võiks teha rohkemgi, alati on eriraporteid ja arutelusid on nii palju. kuulamised eh, on tulemas eelarve kontrolli komisjonis eelarve mm, heakskiitmise menetluse osas, nii et väga, eelarve täitmise heakskiitmise osas, et oleks kena, kui neid kohtumisi oleks rohkem, et me saaksime komisjoni üleselt seda teha ja suur tänu juhatajale, et te selle asja korraldasite. proua Ivanova, no ma tahaksin teid jällegi tänada meie jaoks on see tagasiside ka oluline. kasutaksin siinkohal veel kord võimalust äh, reklaamida öö, äh, oma uut raportit öö, äh, Youth Action Teamside kohta. Te olite kaasatud öö, sellesse töösse väga palju parlamendina ja järgnevatel kuudel peaks see välja tulema. ja juba on käima lükatud noorsootagatise uuring number kaks, see peaks siis keskenduma liikmesriikide tasandile. niikaua, kuni te mind külla kutsete, siis ma selle küllakutse hea meelega vastu võtan ja suur tänu selle suurepärase koostöö ja arutelu eest ja suur tänu, et te olete meie raportid nii hästi vastu võtnud. suur tänu, kutsume siis teid juba kohe praegu tutvustama seda raportit, seda järgmist. tahame selle kohta ka infot annaksin sõna nüüd aga ka komisjonile, palun. mikrofon, palun. mikrofon, palun. mina siis Euroopa Komisjonist äh, ja sellest üksusest, kes äh, vastutab äh, Kontrollikojaga suhete eest, kõigepealt ma tahaksin Kontrollikoda tähendada, tänada väga professionaalse lähenemise eest selle ja teiste auditite puhul, nagu proua Ivanova ütles, äh, te hoiate meil silma peal, äh, raporteid on palju äh, ja seega tekitate meile kogu aeg tööd, aga see on kõik väga kasulik ja see viib ka komisjoni pool teadliku, teadlike otsusteni ja nii et ma tahaksin tänada teid ka nii, nagu tegid seda teisedki kolleegid. mis nüüd puudutab seda mikrorahastamisvahendit täpsemalt tahaksin ühte faktorit siin välja tuua, millest täna veel ei ole räägitud. nimelt äh, see puudutab äh, seda jätkutööd, mis äh, tehakse siis pärast Kontrollikoja soovituste tulemist. kolm soovitust tõid välja võimalikud paranemisvõimalused eriti ESF-i all ja tahaksin teie tähelepanu pöörata tõsiasjale, et uus äh, seaduslik raamistik, äh, mis on kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarveperioodi aluseks ja millesse äh, kohus, äh, koda ei ole veel süüvinud, kuivõrd te tegelete veel eelmise eelarveperioodiga, on meie meelest mitmes aspektis parem, eriti mis puudutab liikmesriikide poolseid kohustusi, vahendajate kohustusi ko,, vahendajate kohustusi ja kasusaajate kohustusi need muudatused äh, tegelikult vastavad Kontrollikoja soovitustele ja järeldustele. ja väga suures osas siis seega ei olnud kohtu seisukohad äh, või leiud meie jaoks sugugi mingi üllatus, sest et äh, me olime isegi nende jälile jõudnud, kui me hindasime omalt poolt varasemaid programme ja, ja kujundasime uusi ja äh, me nägime ette juba muudatused uute raamistikku ja ma tõesti loodan, et järgmine kord, kui me näiteks aastal kaks tuhat kakskümmend kaks siin istume, on äh, kontrollikoja aruanne veelgi positiivsem ja räägib sellest, kuidas uus raamistik äh, on parandanud seda, kuidas uued reeglid on äh, tähendanud seda, et paremini toimib nii ESF kui ka mikrorahastamisvahendid ja lõpetuseks vastaksin lühisel, lühidalt proua Labajova küsimusele finantsvõimenduse kohta, tõsi on, kontrollikoja raportis on öeldud, et erinevad instrumendid saavutavad üldiselt väga erinevaid finantsvõimendus, finantsvõimendusefekti, ESF-i puhul see üldiselt on madalam, nendes rahastatud mikro rahastamisvahendite tõhusus on väiksem, võimenduse efekt on väiksem, üks faktor võib-olla selgitab seda, et see on mõneti madalam ESF-i puhul, asi on nimelt selles, et selle instrumendi eesmärgiks on kasutada mikrokrediiti selleks, et aidata neid, kes on kõige haavatavamas olukorras Euroopa Liidus ja teisalt üritab siis äh, luua turu sellise krediidi jaoks, mis praegu on äh, alarahastatud ja see tähendab seda, et põhimõtteliselt äh, need investeeringud on riskantsemad, turg on vähem arenenud ja seega on see riskantsem erakapitalile Ähm, meie arvame ja, ja kohus on selle kinnitanud, äh, sellise instrumendi kasutamine haavatavate inimkonnagruppide kaitsmiseks omab teatud äh, eeliseid ja vaatamata finantsvõimendusele on mõtet seda, sellega jätkata. samas äh, on väga oluline ka see, et see ei ole, see rahastamisvahend ei ole mingisugune eh, imeravim ja grandipõhine rahastamine võib teinekord olla eh, parem lahendus, olenevalt sellest, kelleni te tahate jõuda, sellega ma lõpetaksin ja suur tänu selle väga huvitava arutelu eest. Eh, thank you. suur tänu teile kõigile. nüüd kui meie, mis saab siis, kui poliitikud kohtuvad valijatega meie käest küsitakse, mida te rahaga teete, kas raha kasutatakse õigesti ja mis selle kõige tulemus on? mis teie otsustest äh, saab, kui te midagi raha kohta otsustate? ja sellega seoses on meil palju väga oluline teiesugustel inimestega kohtuda, nii et alati, kui teil on järgmine kord, kui ei ole võimalus, vajadus meile midagi öelda, siis ähm, sooviksime teie häid tulemusi äh, näha. ühel, et me saaks seda öelda ka meie valijatele, sest sellega ju tegelikult ongi see kõik seotud. suur tänu ja suur tänu ka komisjonile. see tähendab seda, et äh, kohtumine on lõppenud, alustasime kell üheksa täna hommikul ning kohtume jälle kaheteistkümnendal oktoobril ja kolmeteistkümnendal oktoobril nii et suur tänu teile ja kaunist õhtut!